austatud kolleegid, alustame oma tööga, meil on väga tihe päevakord äh, täna pärastlõunal ning äh, see saab olema väga huvitav tõenäoliselt. Äh, kohe on meil arvamuste vahetus Egemen Bagishiga, Türgi Euroopa Liidu asjade ministri ning liiduga ühinemise pealäbirääkijaga. meil on ka hea meel, et siia tuleb täna uus suursaadik, härra Selim Kelenla, kellele ma soovin tere tulemast ning äh, tere tulemast loomulikult ka härra ministrile. mul on äärmiselt hea meel, et te meie kutse vastu võtsite. ja seda hetkel, mil Türgi on väga aktuaalne teema Euroopa Parlamendis, sest äh, me arutame põhinedes raportil, milles on kirjas äh, teie riigi edusammud reformi alal raportöör ning meie kolleeg äh, Madame Van Ruiten, ma soovin teile ka tere tulemast. härra minister, te teate, et meie presidendi poolt, meie esimehe poolt alla kirjutatud resolutsioonis, mille me võtsime vastu eelmisel nädalal, mainitakse Türgit koos teiste kandidaatriikidega Türgile on antud väga oluline koht, ta on väga oluline meie jaoks ning meie sõnum on äärmiselt positiivne, sest äh, me oleme võtnud arvesse teie tehtud edusamme ning me kutsume Türgit üles äh, tegema edusamme edaspidi ka eelkõige just vähemusrühmade õiguste osas. peame siin silmas eelkõige just äh, usuvähemusi ning äh, tegema edusamme ka sõnuvabaduse osas austatud minister, enne kui ma teile sõna annan, tahaksin tervitada ka meie kolleegi Egian Ormeki, kes on Hollandi parlamendi väliskomisjoni esimees ning äh, NATO peasekretäri esindajat, kes on praegu Brüsselis, kes soovis ka meie debatti jälgida, ma ei näe teda praegu siin, aga kui ta saabub, siis äh, tema on ka kindlasti teretulnud. ma tean, et äh, meil ei ole palju aega, seega annan teile kohe sõna, austatud minister. suur tänu, härra esimees, austatud väliskomisjoni liikmed, lugupeetud daamid ja härrad. mul on suur äh, heameel koos Türgi uue suursaadikuga olla täna siin teie komisjonis, eriti pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja pärast teise Barroso komisjoni ametisse nimetamist. mul on hea meel rääkida täna siin teiega Türgi integratsioonist äh, Euroopa Liitu. ma tänan esimees Albertinit kutse eest ja aseesimees Proverat meid täna vastu võtmast ma leian, et tegemist on äh, tõesti väga õigel ajal toimuva kohtumisega, me saame tõesti südamest südamesse rääkida siin teineteisega. ma väga väärtustan seda kohtumist, sest et Euroopa Parlament ja teie komisjon mängivad olulist rolli Euroopa Liidu tuleviku kujundamisel. kuna Euroopa Parlament on ainuke institutsioon Euroopa Liidus, mida valitakse kodanike poolt otse ja kuna teie komisjonil on väga oluline roll liidu välispoliitika kujundamisel, siis äh, meil on paljustki rääkida ja me saame vahetada paljusid arvamusi. eksisteerib äh, tarvidus äh, suurema mõistmise järele, on vaja paremini korraldada kommunikatsioonisuhteid Euroopa Liidu ja Türgi kodanike vahel ning parlamentidevahelised suhted ka mängivad äh, ülitähtsat rolli, tagamaks inimestevahelist teineteise mõistmist. aastaid äh, oleme täheldanud, et äh, Türgi Rahvusassamblee Euroopa Parlamendi vahelised suhted on süvenenud ja tihenenud. see on andnud võimaluse luua platvormi paremaks mõistmiseks on võimalik paremini mõista Türgi liitumispüüdluste reforme, mida me läbi viime. Türgi on äh, väga selgelt äh, esimees Proveraga samal seisukohal, et meil tuleb oma positsioonidest teile selgelt arusaadavalt teada anda. ma tänan ka äh, Türgi raportööri, mu head sõpra Riia Omen-Reutenit, kes äh, on selle Türgi ja Euroopa Liidu huvitava teemaga töötanud viimaseid aastaid ja on andnud äh, väga väärtusliku panuse teineteise mõistmisesse. lugupeetud daamid ja härrad, Lissaboni ajastu alguses tundub, et Euroopa Liidu prioriteedid ja väljakutsed seisnevad äh, selles, et Euroopa Liit äh, peab olema globaalne partner ja tegutseja. on vaja ka energiatarnekindlust ja turvalist energiat. meil kõigil äh, tuleb tähelepanu pöörata kliimakaitse küsimustele. me oleme silmitsi majanduskriisiga, tööhõive probleemidega. meil on äh, vaja mõelda ka sisserände küsimustele ja lahendada ebaseaduslike sisserändajate probleeme Euroopa Liidus. terrorismivastane võitlus, narkokuritegevuse tõkestamine, demokraatia edendamine heade haldustavade arendamine, kultuuridevaheline dialoog, need on kõik teemad, mille üle meil tuleb järele mõelda, need on meie ühised väljakutsed. ja kui me nende probleemidega tegeleme, siis särab Türgi nagu tõusev täht, sellepärast et me oleme osa lahendusest, mitte probleemist. Türgil on väga oluline roll mängida isegi enne liikmelisust on Türgi valmis andma oma panuse kõikides nendes valdkondades ja veel enamgi. Lissaboni leping näeb ette, et Euroopa Liit on globaalne tegutseja ja Türgi on ainuke riik, mis on G kahekümne OSCD, Euroopa Nõukogu, NATO OBEC-i ja paljude teiste organisatsioonide liige, me oleme vaatleja liige ka Ameerikate Liidus, nii et Türgi on väga aktiivne tegutseja. me oleme uhked oma vahendaja tegevuse üle rahu tagamisel Süüria ja Iisraeli vahel on olnud meil äh, neli läbirääkimiste vooru, me oleme vahendanud ka Afganistani ja Pakistani vahel ning Türgi oli ainuke riik, kes suutis nende riikide juhid ühe laua taha kokku tuua. me oleme toetanud ISAF-i jõuda Afganistanis äh, juba praktiliselt kolmandat korda Liibanon, Iisraeli, Venemaa ja Gruusia, Süüria, Iraagi, Bosnia ja Serbia vahel oleme me ka vahendanud samal ajal. samuti oleme me eh, USA, Iraani ja muu lääne maailma vahel dialoogi edendanud. meie arvates on see dialoog otsustava tähtsusega ja meie eesmärgid on eh, samad. meil võib olla erinev lähenemisviis või stiil, sellepärast et meie regiooni äh, traditsioonid on võimaldanud meil läheneda asjale teise kontseptsiooniga, aga igal juhul Türgi jätkab osalemist äh, rahu ülesehitamise algatusel oma regioonis. me ütleme Türgis, et kui naabrimaja põleb ja see ei aita seda maja kustutada, seda tuld kustutada, siis lõpuks põleb ka su enda maja maha ja me üritame vältida igasuguseid tulekahjusid enda piirkonnas Türgi tegeleb nende regioonide ja väljakutsetega, äh, sõltumata sellest, milline on ähm, seal ähm, religioon või, või muud traditsioonid, meie eesmärgiks on rahu ja Euroopa Liit on ju inimkonna edukaim ja suurim rahuprojekt, kui vaadata, miks Euroopa Liit loodi ja miks see on olnud seni nii edukas, siis põhjuseks on see, et on ära hoitud igasugused sõjad siin kontinendil ja Türgi usub samasse kontseptsiooni. me oleme arvamusel, et äh, me oleme võimelised teiega tegema head meeskonnatööd, ehitades üles rahu ja vältides tulevikus sõdasid. ma olen kindel et need teist, kes äh, jälgivad äh, Türgi teemalist arutelu, on huvitatud ka Küprose küsimusest. minu äh, partei on olnud võimul aastast kaks tuhat kaks ja üks esimesi asju, mis me tegime võimule tulles, oli uue strateegia vastuvõtmine Küprose küsimuses. me toetasime ÜRO peasekretäri püüdlusi, niinimetatud Annani plaani. me osalesime neljandas läbirääkimiste voorus, kus osapooled valmistasid ette kuulsat Annani plaani. me julgustasime Küprose türklasi hääletama Annani plaani poolt ja kui see plaan kukkus läbi, kuna Küprose kreeklased lükkasid selle tagasi, siis me sellegipoolest jätkame läbirääkimisi Küprose teemal. presidendid on kohtunud omavahel äh, rohkem kui äh, viisteist korda viimastel aastatel. me soovime leida lahendust äh, Küprose saare küsimusele niivõrd kiiresti kui võimalik, aga see lahendus peab olema õiglane. kahe juhi ja ÜRO peasekretäri soov on leida lahendus, mis põhineb äh, kahel äh, tsoonil, kahel kogukonnal ja see lahendus on see, mida Türgi toetab. president Tabat ja tema vastaspool peavad leidma lahenduse, mis veenab mõlemaid kogukondi ja Türgi toetab küproslaste valikut. praegu me elame olulisel ajahetkel, just äh, praegu on need läbirääkimised käimas, ma isiklikult olen optimistlik. ma usun, et need kaks julget äh, juhti teiste julgete juhtide toetusel äh, Ankaras ja Ateenas Erdogani ja Papandreou toetusel saavutavad selle olulise läbimurde loomulikult me ootame, et kõik meie sõbrad ja liitlased liitusid meiega president Abadi ja president Birustovlesi äh, toetamisel. me kõik äh, peame leidma lahendusele Küprose küsimuse niivõrd kiiresti kui võimalik mis äh, puudutab äh, Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, siis äh, Kür-, Türgi on andnud olulise panuse EJKP missioonidele Balkanil ja Aafrikas ja ma siinkohal tahaksin tähelepanu juhtida ka Euroopa Liidu ja NATO suhetele. tihtipeale Türgit ähm, kritiseeritakse ebaõiglaselt ka teie Türgi raportis. Türgi seisukoht on väga selge ja konstruktiivne EJKP osas oleks ebaõiglane kujutada Türgit äh, teistmoodi või näidata teda teises valguses, arvestades seda, millise panuse me oleme andnud regionaalsele ja rahvusvahelisele julgeolekule. ma tahaksin siinkohal toonitada, et äh, praegused äh, koostöösuhted Euroopa Liidu ja NATO vahel on tasakaalus. meil peab olema koostöö ja läbipaistvuse vaim NATO on toetanud EJKP arengut ning samuti eh, Euroopa Liidu väliste riikide kaasamist EJKP tegevustesse. on ette valmistatud eh, ka alus eh, juriidiliseks koostööks, mis ei pea piirduma Berliin plussiga tänapäeval on selge tasakaal kui vaadata seda läbipaistvust ja avatust Euroopa Liidu ja NATO vahel. Euroopa Liit tõlgendab väga kitsalt ka oma läbikäimist NATO-ga ja sama piiravat filosoofiat rakendatakse Euroopa Liidu väliste tegijate kaasamisel EJKP tegevustesse. Türgi on toetanud aga tugevalt äh, Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsepoliitika initsiatiive. Türgi on kõige suurem kolmas riik, kes on andnud oma panuse sellesse poliitikasse. me oleme kandidaatriik kes on andnud niivõrd äh, suure panuse ka Euroopa Liidu ja NATO juriidilisele koostööle ja kui nüüd öeldakse, et äh, Türgi blokeerib Euroopa Liidu ja NATO vahelist koostööst, siis see absoluutselt ei ole kooskõlas äh, tegelikkusega. me igal juhul ootame, et Euroopa Liidu ja, ja NATO pädevusi mõistetakse, tunnustataks. Türgi on oluline riik Äh, geograafiliselt tähtsal positsioonil, me saame aru, et meie geograafiline asend toob endaga kaasa lisavastutust. Türgi mängib väga olulist rolli ka kultuuridevahelises dialoogis. meie oleme ju lääne kõige idapoolsem osa ja ida kõige läänepoolsem osa. me oleme ilmalik Euroopa demokraatia, kus on valdavalt moslemi elanikkond ja ma usun, et äh, Türgi äh, on eeskujuks ka paljudele teistele rahvastele oma piirkonnas. me edastame oma universaalseid väärtusi ja me tõkestame polariseerumist. üks koma viis miljardit äh, moslemit üle kogu maailma vaatavad tähelepanulikult Türgi liitumisläbirääkimisi Euroopa Liiduga. kui läbirääkimised algasid seitsmeteistkümnendal detsembril kaks tuhat neli, siis äh, oli äh, siin äh, tuhandeid ajakirjanikke äh, seda protsessi jälgimas, üle kolmesaja olid moslemiriikidest pärit ajakirjanikud, nii et seda protsessi jälgitakse väga tähelepanelikult, Türgi saab aru, et tal tuleb mängida oma rolli eesmärgiga tagada parem kultuuridevaheline dialoog ja kultuuride vahetus. moslemite arv Euroopa Liidu riikides on umbes kakskümmend viis miljonit ja Türgi saab aru, et äh, sõnum tuleb saata ka teie moslemist äh, kodanikele. paljud inimesed on sündinud siin Euroopas, nad on teie maksumaksjad, tarbijad, äh, nad on hääletajad ja neile tuleb saata õige sõnum kui nüüd äh, üritatakse Berliini müüri üles ehitada uuesti Euroopa Liidu tänavatel ja kui üritatakse lõhestada Euroopa Liidu riikide siseselt kogukondi, siis see ei ole kasuks mitte kellelegi. ka Türgi majandus on väga oluliseks faktoriks, Türgi on maailma suuruselt kuues äh, majandus, me oleme G kahekümne liikmed ja me oleme aidanud kujundada globaalset majandust. meil on maailma suuruselt neljas äh, tööjõukogukond. Äh, kuuskümmend viis protsenti elanikkonnast on alla kahekümne viie aastased ja ma usun, et see on väga oluline fakt ja me saame niimoodi anda tugeva panuse Euroopale pikas perspektiivis mis puudutab energiaküsimusi, siis äh, seitsekümmend protsenti Euroopa energiaressurssidest läbib kas lõuna, põhja või ida Türgit ja Türgi on riik, äh, kus allkirjastati valitsustevaheline kokkulepe Nabucco osas. Türgi tahab olla osaks energiateemalisest lahendusest ja me tahame, et äh, Euroopa saaks äh, selja taha jätta energiatarnekindluse alase kriisi. me samuti toetame teisi projekte, nagu näiteks Türgi, Kreeka ja Itaalia vahelise ühenduse ehitamine, et äh, transportida maagaasi ja samuti meil on olemas äh, transpordijuhtmed äh, Musta mere ja Vahemere vahel ja Türgi jätkab selles valdkonnas olulise rolli mängimist üks suuremaid väljakutseid äh, Euroopa Liidu ees on ebaseadusliku sisserände vastane võitlus ja mul on hea meel teile teada anda, et äh, koos Euroopa Komisjoniga me otsustasime algatada uuesti läbirääkimisi tagasivõtulepingu osas. niikaua, kui selle lepinguga jagatakse koormust, me saame aru, et tegemist on ühise probleemiga ja meil tuleb leida lahendus sellele kiiresti koos loomulikult äh, meid peab julgustama ja toetama Euroopa Komisjon ja seda peavad tegema ka liikmesriigid, sellepärast et kui Euroopa Liit sõlmib äh, lepingud kolmandate riikidega, siis me tahame olla kaasatud ja me tahame sarnaseid äh, lepinguid riikidega nagu Afganistan, Pakistan ja Gruusia. igal juhul praegu meil on vastastikune mõistmine parem. viimase viieteistkümne aasta jooksul oleme me kinni pidanud umbes kaheksasada tuhat inimest Türgi territooriumil, kes on tulnud meile kolmandatest riikidest. eelmisel aastal me pidasime kinni kuuskümmend viis tuhat inimest ja me saame aru, et tõhustatud koostöö Euroopa Liidu ja Türgi vahel oleks võinud selle arvu äh, kahe või kolmekordistada. nii et me ootame läbirääkimiste kulgu, mida me alustasime volinik Barroga. eile ma olin Stockholmis, kohtusin ka tulevase voliniku Cecilia Malmströmiga ja ma loodan, et see ühine probleem ei jää ainult Kreeka ja Türgi õlgadele, vaid et ka teised Euroopa Liidu riigid aitavad meid võitlemaks ebaseadusliku sisserände vastu ja aitavad meil tagada, et äh, inimesed, kes on äh, pidanud äh, vajalikuks tulla Türgisse või Euroopa Liitu, et nad saadetakse koju humaansel viisil me jätkame võitlust rahvusvahelise terrorismi vastu teie kõige tugevama liitlasena. me oleme olnud äh, PKK terrorismi ohvrid juba kolmkümmend aastat, me oleme kaotanud üle neljakümne tuhande elu, nii et me teame, mis on terrorism. Kurdistani äh, tööpartei on meie jaoks sama, mis Al-Qaeda lääneriikides ja me saame aru, et et äh, kui me tahame sellele ühisele probleemile lõpu leida, siis meil tuleb paika panna ühine platvorm, millelt võidelda terrorismi vastu. võideldes terrorismi vastu tuleb äh, tähelepanu pöörata ka erinevate etniliste rühmade kultuurilistele õigustele ja seetõttu mul on hea meel olla Türgi valitsuse liige, mis on algatanud seda demokraatlikku äh, protsessi. me oleme aru saanud, et teatud elanikkonnarühmad Türgis äh, omasid raskusi demokraatlike õigustega ja tegelikult ei ole tegemist mitte ainult ühe kogukonnaga, ähm, kurdidega, vaid Kreeka ortodoksid, armeenlased, äh, süürlased, ka neil oli probleeme. Äh, nii naised kui ka töölised, paljudel oli probleeme minevikus demokraatlike õigustega. ma ei ole uhke fakti üle, et äh, minu riigis äh, hukati äh, viiskümmend aastat tagasi peaminister pärast sõjalist riigipööret ja ma ei ole uhke selle üle, et Kafka ja Dostojevski teosed ähm, korjati kokku kolmkümmend aastat tagasi, sest öeldi, et nad edendavad kommunismi, aga ärge unustage ära, et meie riigi peaminister arresteeriti, kuna ta linnapul-, Istanbuli linnapeana tsiteeris ühte teatavat luuletust, nii et äh, meil on täis sallimatus piinamise, väärkohtlemise ja muude selliste ilmingute suhtes ja me igal juhul äh, proovime suurendada kõikide kodanike demokraatlikke õigusi ja privileege, sõltumata poliitilist vaadetest, ideoloogiast äh, ja religioossest kuuluvusest. me oleme arvamusel, et kõik Türgi kodanikud peavad elama omades kõrgemaid demokraatlikke õigusi ja me lubame oma rahvale parandada nende demokraatlike privileegide olukorda. aga selleks, et saavutada edu selle algatusega, on meil vaja teie toetust oma võitluses terrorismi vastu. niimoodi, et meil oleks võimalik saavutada üksmeel oma riigis suurendamaks demokraatlikke õigusi. loomulikult äh, Türgi on ka tulevikus äh, võtmetähtsusega partner äh, organiseeritud kuritegevustas, vastases võitluses ja samuti narkootikumide ja inimeste salakaubanduses. me oleme veendunud et äh, tuleb jätkata liitumisläbirääkimisi ja sel aastal me alustasime tõesti väga kindlameelselt. esimesel jaanuaril me tulime välja riikliku programmiga, mis äh, skitseerib meie plaanid äh, järgmisteks aastateks. ja selle dokumendi inglisekeelne versioon on saadaval ka internetis. E, neljandal jaanuaril esimest korda viiekümne aasta jooksul pärast seda, kui äh, Türgi esitas liitumisvaba avalduse EMÜ-ga, siis äh, Euroopa Liidu minister määrati pealäbirääkijaks ja Türgi äh, peaminister tuli Brüsselisse, härra Borossov võttis ta vastu pärast nelja aastat. samuti võttis äh, härra Barroso vastu äh, Türgi parteide esindajad veebruarikuus esimest korda pärast äh, viitekümmet aastat ja riigis, kus inimesed äh, ei julgenud kümme aastat tagasi tunnistada, et nad on kurdid, on meil nüüd äh, kakskümmend neli tundi tü-, kurdikeelset televisiooni, kakskümmend neli tundi järjest. meil on olemas äh, üle viiesaja miljoni euro eraldatud Anatoolia provintsile, et parandada kurdi kodanike elatustaset. me oleme koordineeriva üksuse võimekust ähm, tõstnud suhetes Euroopa Liiduga, me oleme võtnud vastu interneti ja tollialast seadusandlust, me oleme parandanud oma äh, karistusseadustikku, et sõjaväelisi oleks võimalik kohtu alla saata ka tsiviilkohtutes. meil on väga täpne reformistrateegia, mis on saanud ka komisjoni heakskiidu ja me tuleme välja uue strateegiaga korruptsioonivastases võitluses. me oleme viinud sisse muutusi keskkonnaalastesse määrustesse niimoodi, et meil on võimalik äh, kahekümne esimesel detsembril Rootsi eesistumise ajal avada keskkonna peatükk, me oleme muutnud oma maksualast ähm, määrustikku, et ähm, muuta teatavaid sätteid veel Tšehhi eesistumise ajal, me oleme kuulutanud esimese mai äh, riigipühaks äh, töölistele. me oleme andnud tagasi äh, Türgi kodakondsuse ühele kirjanikule, kellelt see võeti ära nelikümmend aastat tagasi, kuna tal oli väidetavalt kahjulik ideoloogiline vaade. ma ei tahagi öelda, et me oleme kõik oma probleemid äh, lahendanud ning kõik poliitilised reformid läbi viinud, aga ma tahan öelda, et me oleme õigel teel asjad on Türgis muutunud, me muutume järjest demokraatlikumaks, läbipaistvamaks ja me oleme liikumas nende standardite poole, mis kehtivad teie riikides. ma usun, et äh, siin on olemas meil nüüd olukord, kust äh, kõik saavad kasu. me jätkame nende reformide rakendamist, me tagame, et meie riigid muutuvad äh, läbipaistvamaks, jõukamaks, tänapäevasemaks ja reformitumaks. aga samas meil on tugev vastastikune sõltuvus ja me oleme liitlased lähtuvalt oma geograafilisest asendist meil tuleb astuda veel muid samme seoses äh, demokraatia algatusega. meil on plaanis äh, ülikoolides sisse viia kurdi fakulteedid, me jätkame diskrimineerimisvastast võitlust, me plaanime luua iseseisva inimõiguste üksuse, me jätkame karistamatuse vastast äh, võitlust, me muudame linnade ja kohalike omavalitsuste nimesid vastavalt keelelistele vajadustele, meil on äh, reforme seoses valimistega ja meil on vaja ka liberaalset ja pluralistlikku äh, põhiseadust. käesolevaga, käesoleva põhiseadusega oleks meil raskusi saada Euroopa Liidu liikmeks, ma loodan, et me jõuame üksmeelele oma parlamendis, oma opositsiooniga, et tulla välja äh, läbipaistvama ja demokraatlikuma põhiseadusega. oluline on see, et ähm, meie enda kodanikud toetavad kõiki neid reforme. Türgi kodanikud äh, on demokratiseerimise poolt äh, ja nad on ähm, majanduskasvu poolt. OECD on äh, Türgi kahe tuhande seitsmeteistkümnendaks aastaks suruselt kolmas kasvav majandus pärast Indiat ja Hiinat kui me kahe tuhande teisel aastal äh, üle võtsime äh, valitsemise, siis äh, oli per capita sissetulek umbes kolm tuhat dollarit, nüüd on see üksteist tuhat dollarit. Türgi on ehitanud viimase kahekümne viie aasta jooksul äh, kuus tuhat kilomeetrit teid, aga nüüd äh, viimase viie aasta jooksul oleme me veel rohkem teid äh, ehitanud. me oleme reforminud ähm, haridussüsteemi viimase seitsme aasta jooksul. haiglakohtade arv on samuti mitmekordistunud viimase seitsme aasta jooksul. Türgi on parem riik meile, türklastele, oma laste üleskasvatamiseks ja teile, eurooplastele, et oma lapsi meile turistidena saata. niisiis läbirääkimiste jätkumine, liitumisläbirääkimiste jätkumine on väga oluline, suur tänu, et te mind kuulasite, ma olen kindel, et teil on ka teisi küsimusi ja ma tahan, et te kõik äh, saaksite võimaluse esitada oma küsimused ja ma tahaksin teilt täna õppida nii palju kui võimalik ja viia sõnumi tagasi koju täna. Very good presentation. Caro ministro, ho ascoltato con davvero grande interesse il suo... härra minister, äh, ma kuulasin teid suure huviga. ja te olite väga selge oma sõnumis. ma olen kindel, et minu kolleegidel on palju küsimusi. aga ma paneksin ette, et äh, debati alustab äh, raportöör Riia Omen-Reuten ja viisteist inimest on juba sõna soovinud. Äh, minister peab ähm, kell kuusteist kolmkümmend lahkuma, nii et äh, olge palun hästi, tehke hästi lühidalt, nii et kõigil on võimalus sõna saada. seetõttu on igal aega kaks minutit. alustame siis raportöör Jan Oomen-Raitenist. Äh, suur aitäh, härra esimees. ma tahaksin öelda, et äh, teie alguse sõnavõtt oli väga mm, mm, väga hea ja see vastaski kõikidele nendele muredele ja küsimustele, mis äh, meil siin tõstatusid. Äh, täna hommikul rääkisin ma edu arendast ning äh, härra Brokkol tõi välja NATO ja Euroopa Liidu koostööteemalisi muresid, aga mina tahaksin rääkida kolmest asjast juba algusest peale ütlesin ma, et on äh, väga oluline Türgi ja Armeenia jaoks äh, minevikust üle saada ning seetõttu on vaja piirid äh, lahti teha. minu küsimus on, mida teie Türgi kõige suurema partei esindajana teeksite? selleks, et teie parlamendis need piiri avamise protokollis, protokollid ka alla kirjutatakse. teiseks, mis puudutab suhteid naabritega. Küpros, ma tean, et eile toimus külaskäik ja teie rääkisite ka nendest läbirääkimistest, mis puudutavad saare ühendamist ja te ütlesite, et te olete väga positiivselt selles osas meelestatud ma tean, et te võite olla positiivne ja positiivse meelestatusega, aga tulemusi me tahaksime näha, ma ei räägi mitte ainult Ankara protokollist, vaid eh, tulemusi tuleb näidata ka selles osas, et kaks kogukonda eh, näevad, et teil on tõsi taga oma plaanidega eelmisel aastal ja ka sellel aastal on tõesti positiivseid samme astutud aga tahaksime näha tule, tulemusi. kolmandaks, Kopenhaageni kriteeriumid. ma nimetasin seda ka oma aruandes. ma olen hämmastunud sellest, kuidas teie riik püüab ühtsust saavutada. kui te tegelete kurdidega, te ütlesite, et te võtate selles suhtes samm ette. see on väga tundlik teema, aga te tegelete sellega aga ma paluksin, et te ka mittemoslemitele täpselt sama suhtumist rakendaksite. sellepärast, et ka seal on väga positiivseid asju tehtud ja, ja häid asju öeldud, aga seda kõike me tahame näha ka õiguslikus raamistikus ja see peab käima läbi parlamendi. nii et me paluksime, et ka seal oleks progressi näha, mis puutub diskrimineerimisvastastesse seadustesse, naiste õigustesse. me näeme erinevaid initsiatiive Äh, mida läbi viiakse, äh, teie ühiskonnas see mentaliteet hakkab muutuma, see on hea ja ka seadusandlus on hea asi. aga kuidas äh, saab veenduda selles, et seda rakendatakse korralikult, kas selleks on teil üldse mingisugused plaanid tehtud? keskenduge nüüd sellele, et te panete ka praktikasse selle, mida seaduselooja on, on ette kirjutanud aitäh! Il secondo intervento è di, della collega Flotro. Proua Flotro. Merci, monsieur president. kaks minutit. aitäh, austatud esimees, aitäh, härra Bagish, et te olete üles näidanud äh, niivõrd äh, suurt vastutulevikust meie ühiskomisjoni ning meie komisjoni suhtes. ma arvan, et te olete, võite uhked olla teie valitsuse demokraatliku algatuse üle. tegemist on äh, poliitiliste algatustega, millel on olulised tulemused äh, Türgi demokraatiale ning põhivabadustele Türgis. ma arvan, et äh, meie, eurooplased, äh, peaksime teid täiel määral siin toetama ning Türgi ametivõimud peaksid ka julgelt äh, tegutsema ning ma arvan, ma ei kahtle sugugi selles. mul on kolm küsimust, mis on otse seotud äh, läbirääkimistega ning peatükkide avamisega, ametiühingute õigused, see probleem takistab praegu äh, sotsiaalasjade peatüki avamist, tundub, et üksmeelt ei saavutata siin lihtsalt. kuidas siin edusamme saavutada selleks, et tagada ametiühingu vabadus, streigiõigus ja nii edasi Türgis? teiseks, tagasivõtuleping. Euroopa Nõukogu äh, inimõiguste ülemkomissar ning paljud äh, raportid on näidanud, et Kreekas ja Türgis piiril on toimunud tõsiseid inimõiguste rikkumisi, mida te kavatsete teha selleks, et äh, kaitstaks nende inimeste õigused ning vabadused ning et seda võetakse arvesse ka liitumisräägi-, läbirääkimiste raames. peaminister äh, teatas äh, lõpuks mitu kuud tagasi avanemisest, aga me ei tea, mis siin olukorda blokeerib, aitäh! aitäh! kolleeg Prokk härra esimees, äh, suur tänu võimaluse eest esineda siin omapoolsete märkustega. ma usun, et on ääretult äh, oluline pidada neid arutelusid just äh, käesolevas faasis, meil on uus parlament ja endine raportöör. on oluline, et me saame siin diskuteerida ilma, et kohal oleks Šveitsi parlamendisaadikud. ja mul on küsimus julgeolekupoliitika kohta härra Pagis mainis täiesti õigusega Türgi olulist rolli oma piirkonnas. ja siin äh, tõusetub äh, meie jaoks väga oluline küsimus, nimelt äh, Iraan, millised saavad olema arengud ja millist rolli mängu, mängib peaminister Erdogani reis Iraani, kuivõrd edukas see saab olema? samuti kas Türgi võiks olla abiks äh, radioaktiivse materjali väljaviimise osas? ja nüüd teise teema juurde. kõik on omavahel seotud ja Ankara protokolliga on päris paljud asjad seotud. võib-olla võiks äh, tõesti teha ka mõne žesti ja julgeolekupoliitikas mõningatest asjadest äh, üle vaadata ja arvestada sellega, et ähm, võib-olla kolmandad osapooled on ka sellest kõigest puudutatud ja niimoodi jõuamegi Euroopa Liidu ja NATO koostöö juurde. julgeolekupoliitika valdkonnas ei ole koostöö meil nii hea, kui see võiks olla, see läheb kõik väga palju raha maksma ja see on meile suureks takistuseks mõningate asjade käivitamisel. kas äh, selles äh, küsimuses äh, võiks Türgi tagasihoidlik suhtumine seoses NATO-ga natukene muutuda? Grazie, kolleeg Brock. La parola al kolleeg Howitt. nüüd on sõna härra Howitile. Äh, suur aitäh, äh, härra Pagiš, äh, te olete ma õnnitlen teid selle puhul, et te olete pealäbirääkija Euroopa Liiduga liitumise suhtes Äh, minu küsimused siis järgnevalt. kõigepealt neljasaja leheküljelisest dokumendist ja arvestades, et Euroopa Parlament kuulab teid täna, me peaksime tulevikku vaatama ja äh, eduraportis me seda ka teeme. millised on need äh, reformid, mida te ootate järgmise aasta jooksul, et aset leiaksid? teiseks, põhiseaduslik reform kui raske on parteidevahelisele kokkuleppele jõuda? Te teate, te isiklikult olete süüdistanud ka opositsiooni ja opositsioon süüdistab teid, aga kuidas konsensust leida? ilmselt on põhiseadusliku reformi teemal seda teha väga raske. kuidas te siis konsensust Türgis saavutate? kolmandaks, mis väljendusvabandust puudutab, siis ma arvan, et seadusandluses muutused ei ole mm, peamised, vaid just rakendamine on tähtis. kuidas äh, siis äh, kõnevabadust äh, rakendama hakatakse ja kuidas te seda konkreetsemalt teha tahaksite? ja mis on teie vaat-, nägemus, kuidas Türgi kohtu-, kohtunikkond tegutseb? ja paljud inimesed on täna öelnud, et äh, Armeenia küsimus äh, on väga tähtis, aga te olete seal äh, edu saavutanud ja edasi liikunud oluliselt. ma tahaksin, et te seletaksite meile, kuidas, millised olid need aspektid, mis võimaldasid teil edu saavutada, sellepärast et siis me saame teada, kuidas teistes valdkondades ka edu saavutada, et koos töötada. Grazie, kolleeg Lambsdorff kolleeg Lambsdorff, palun. suur tänu, ma teen lühemalt kui Richard Howitt, ta juba esitas küsimuse põhiseadusreformi kohta ja see on äh, asi, mida me juba käsitleme aastast kaks tuhat neli. kuidas te näete konkreetselt ette seda, et te saavutate edu, kus see läbimurre ikkagi siis aset leiab ja veel kaks küsimust, mis on väga olulised Te rääkisite Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsepoliitikast, Euroopa Liidu ja NATO vahelistest suhetest ning mul on väga lihtne küsimus siinkohal. kas äh, EUPOL Afganistanis, politseinike väljaõppe missioon Afganistanis, kas sellel on juurdepääs äh, ISAF-i äh, luureandmetele või mitte? ette. me võime siin kõik rääkida Euroopa Liidu, äh, NATO koostööst äh, Ankaras, Brüsselis ja mujal, aga teine asi on see, kuidas see kõik äh, koha peal toimub. kui see puudutab Euroopa Liidu personali julgeolekut, siis meil tuleb algatada sel teemal ka poliitilised arutelud, me peame tõesti hüppama siis oma varjust üle ja tegema info öö, kättesaadavaks ühesõnaga, kas EUPOL-il on äh, ISAF-i luureandmed Afganistanis või ei ole? teine punkt, te ütlesite õigusega, et Türgi on väga suur majandusvõim. see on täiesti õige aga kui võrrelda Türgit Euroopa Liidu riikidega, siis äh, nii kvantitatiivselt kui ka kvalitatiivselt on vahe suur. Teil on äh, per capita sissetulek umbes kaksteist tuhat dollarit ja see on äh, pool nende riikide per capita sissetulekust, kes liitusid aastal kaks tuhat neli, aga teil on äh, ka sama palju inimesi kui kõikidel nendel riikidel, kes siis liitusid teil on vaja majanduspoliitikat, mis tagab majanduskasvu ja mis lähendab Türgit Euroopa Liidule, sellepärast et ka Euroopa Liidu vastuvõtuvõime on äh, seotud sellega, millised on äh, sotsiaalsed ja majanduslikud olud äh, liituvas riigis, tänan. kolleeg Van Orden. härra Van Orden, palun. suur aitäh, esimees mul on väga hea meel teid siin näha ja paljud inimesed siin hindavad Türgit NATO liitlasena, äh, teil on suur majanduspotentsiaal, äh, Türgi mängib olulist rolli energiasektoris, tegemist on suure moslemiriigiga ning äh, Türgil on strateegiline positsioon. me tahame, et toimuks progress ja paljudel meie kodanikel on küsimus migratsiooni kohta, mitte just madam Flodri seisukohast, aga siiski. tahaksin küsida mm, Küprose kohta ma tean, et ühest küljest äh, Küpros on eraldiseisev küsimus Türgi liitumisest, aga sellegipoolest nähakse seda takistusena mm, progressi teel, me saame sellest kõik aru. Äh, mida teie arvate, et teised äh, võiksid teha selleks, et Küprose probleemi lahendada? sest inimesed alati näitavad näpuga Türgi peale, aga mida teised osapooled saavad teha, et lahendust leida? aga Türgi perspektiivist ma mõtlen, kas on mida, midagi, mida Euroopa Liit saaks ära teha, mis annaks positiivsemat konteksti olemasolevatele läbirääkimistele, et saada soovitud tulemust. Afganistani juba mainiti. ma arvan, et kolleeg Lambsdorfi küsimus on tõepoolest intrigeeriv, aga eh, Europolil missioonil ei ole midagi luureandmetega eh, tegemist, nad peaksid politseinikke välja õpetama, see on hoopis eraldi eh, teema. aga Afganistani puudutavalt on oluline see, et kuidas ja kas Türgi on valmis sinna lisa, lisajõude ISAF-i missioonile saatma? eriti kui me räägime vajaminevatest jõududest, et lisajõude on vaja. Andrei Tšõrtšur on sõna. härra Pagis, tere tulemast siia tahaksin teile öelda, et äh, meil Küprosel on erilisi põhjusi jälgida teie riigi edusamme demokratiseerumise ning liitumise teel. me järgime, jälgime väga lähedalt olukorda ning äh, teadvustame seda endale samas ei saa me aga jätta kõrvale seda, et äh, teil on veel pikk tee käia. ja te teate seda veel paremini kui meie ma arvan, et Küpros ja mina isiklikult soovime, et äh, sooviksime olla sama optimistlikud kui teie, mis puudutab äh, Küprose probleemi lahendamist. me arvame, et see on võimalik ainult siis, kui Türgi äh, tõepoolest panustab ka lahenduse otsimisse. Te ütlete sageli, et ükskõik milline ei ole ka lahendus, mille leiavad Türgi juhid äh, te toetate seda. see oleks justkui te ütleksite, kui, justkui te peseksite oma käed kogu sellest asjast puhtaks, ei ole ju õige, teie sõjavägi on veel saarel kohal. ning äh, üks päev ütlesite te midagi äh, Stockholmi rahu kohta. me muutsime äh, rahvusvahelist tasakaalu saarel me tahame rahu. kas see on teie seisukoht Küprose probleemi lahendamise osas? Türgi positsioon tundub meile olevat üldiselt positiivne, aga kuidas see sobib kokku praeguse seisukorra, seisukorra edasijätkumisega ehk siis saare okupeerimisega? see ei käi ju üldse kokku Ankara protokolli ning äh, sõjalise äh, esindatuse jätkumisega. härra ministril on kümme minutit aega selleks, et vastata nendele küsimustele. palun, et äh, mu kolleegid võtaksid sõna lühemalt, sest muidu ma ei saa kõigile sõna anda Well, like to... aitäh teile kõigile teie kommentaaride ning kriitika ning küsimuste eest. tahaksin siin üritada siis neile vastata. mis puudutab protokolle, mis me oleme alla kirjutanud Armeeniaga, kui viis aastat tagasi keegi oleks mulle öelnud, et Türgi välisminister kirjutab alla protokollile Armeenia välisministriga, siis ei oleks ma seda uskunud. aga ometi seda ju tehti see näitab, et Türgi tahab tõesti saavutada rahu. kui me ütleme, et äh, me suudame lahendada palju probleeme oma naabritega, siis aastaid tagasi paljud riigid ei oleks seda uskunud. aga meie väliskaubandus on kasvanud kolmesaja protsendi võrra ning äh, meie naabritega lausa neljasaja viiekümne protsendi võrra. see näitab, et Türgi on otsustanud parandada suhteid kõikide oma riik, naabritega ning et see otsustusvõime on toonud ka tulemusi. kümme aastat tagasi ütles keegi mulle, et saabub päev, mil Kreeka peaminister tunnistab, näeb pealt äh, Türgi peaministri ähm, abi, pulmasid. ma ei oleks seda tol ajal uskunud, aga isegi see leidis aset. peaminister Karamanas leidi äh,, käis äh, Kreeka peaministri tütre pulmas. asjad muutuvad. suhted on edasi arenenud. me oleme alla kirjutanud lepingutele selleks, et vältida topeltmaksustamist. ning Kreeka riiklik pank, mille hulgas on aktsionäridena, aktsionärina Kreeka kirik on investeerinud miljardeid dollareid Türgi finantssüsteemi nii et asjad muutuvad. ka rahvusvaheline olukord ise on muutunud. kümme aastat tagasi pidime me saatma kolmsada tuhat äh, oma sõdurit Süüria piirile, sest nemad toetasid PKK terrorismi. aga täna seesama riik Süüria, kui nad äh, vangistavad PKK terroriste, siis äh, saadavad nad Türgisse et neid üle seal kohut mõistetaks ning otsus, oleme koos otsustanud ka viisasanktsioonide üle. meie kaubavahetus on kasvanud äh, kahesajalt miljonilt kahe miljardi dollarini viimaste aastate jooksul. asjad muutuvad. meie suhetel Armeeniaga on ka palju potentsiaali. nii et äh, teie küsimus oli väga asjakohane. me kavatseme arendada suhteid järjest paremaid suhteid kõikide oma naabritega, sealhulgas Armeeniaga. aga me ei tohi ka unustada, et põhjus, miks Türgi sulges oma piiri Armeeniaga pärast seda, kui ta oli üks esimesi riike, kes tunnustas Armeenia iseseisvust pärast äh, Nõukogude Liidu lagunemist, oli kuna äh, vallutati Karabahhi piirkond. me peame üles näitama solidaarsust oma naabritega ning äh, sõpradega Aserbaidžaanis seega nüüd loodame me eelkõige oma sõpradele Venemaale ning USA-le, et nad leiaksid siin lahenduse ning saavutaksid murrangu Karabahhi läbirääkimistes. ma usun, et kui Paris, Pariis, Washington ning Moskva koos töötavad, siis võivad nad väga lihtsalt äh, leida lahenduse selles küsimuses. see muudaks meie töö palju lihtsamaks, me võiksime siis ratifitseerida protokolli Türgi parlamendis ning see looks ka palju parema õhkkonna Armeenia parlamendi jaoks ratifitseerida sama protokoll omalt poolt. millis-, on riike, kes takistavad edasiminekut, minekut, aga me loodame, et Barack Obama, Nicolas Sarkozy ning Medvedjev võtavad ohjad enda kätte ning motiveerivad presidente Ali ning Sergesjevit äh, saavutama murrangut. mis puudutab nüüd Küprose probleemi, siis selle komisjoni erinevad liikmed on selle probleemi tõstatanud ning vastan selle, nendele küsimustele üldiselt. praegu on tõstatunud idee žestist kahe tuhande teisest aastast saati oleme me teinud ainult heasoovlikke žeste. kahe tuhande kolmandal aastal, mil ÜRO peaminister Kofi Annan äh, kohtus minuga Davosis ja palus mul alustada neljanda läbirääkimiste vooruga, siis äh, esimeseks reaktsiooniks meie poolt oli, et me oleme üritanud kolm korda ning me ei taha neljandat korda läbi kukkuda siis aga tegi meie peaminister lubaduse, ta lubas peasekretärile, et meie oleme eh, Kreeka küproslastest ning kreeklastest sammu ees selleks, et tagada, et leitakse edukas lahendus. valmistades ette Bulgenstocki kohtumist, rääkisime me võimalustest eh, leida lahendus ning Türgi tegi ettepanekuid teemade osas, mille osas me ei suuda saavutada üksmeelt me peaksime ÜRO peasekretäril laskma selles osas plaan välja töötada ning kui Burgasofis töötati välja plaan, siis mina kuulusin Türgi delegatsiooni. me töötasime kõvasti selle nimel, et leida lahendust. Ammani plaan ei olnud ka meie jaoks äh, täiuslik. aga tegemist oli õiglase ning tasakaaluka plaaniga. ka meie pidime järeleandmisi tegema kui Amani plaan oleks heaks kiidetud, siis suur hulk äh, tül-, Türgi sõdureid, siis äh, täna oleks vaid kuussada viiskümmend äh, Türgi sõdurit saarel. ning seda viie aasta jooksul. ning pärast seda viieaastast perioodi korraldataks referendum ning Kreeka äh, sõdurite arv langeks üheksasajani. kui kõigil teistel riikidel on vägesid saarel, kui Kreeka ning Ühendkuningriik on valmis kõik oma väed välja viima, siis võime ka sellest äh, täpsemalt rääkida. just nimelt seetõttu kui jutt on teie vägedest, siis on tegemist äh, suveräänsest omandusest, aga kui meie vägedest, siis me peame, näitame üles heasoovlikkust. seetõttu äh, loodame, et presidendid Kristofias ning Talavat leiavad äh, lahenduse ning üksmeele. läbirääkimised olid väga rasked. peaminister Erdogan on teinud ettepanekuid peaministritele Papadopoulos ning Karamanas äh, ning äh, on teinud äh, ettepanekuid ka ÜRO peasekretärile ning seetõttu leid-, äh, koostatigi Amani plaan. sel ajal toetas Türgi avalik, avalikult seda plaani, seda hoolimata Kreeka opositsioonist Kreeka küprosalased hääletasid kuuekümne viie protsendiga selle plaani poolt, samas kui äh, nende naabrid hääletasid seitsmekümne viie protsendiga ei selle plaani poolt, nad ütlesid ei äh, rahule ning ei ÜRO Julgeolekunõukogule. aga meie ei loobunud oma kavatsustest. me mõtlesime sellele, mida võib edasi teha. kahekümne kuuendal aprillil kaks tuhat neli tegi Euroopa Liidu Nõukogu ühehäälse otsuse me loodame ainult, et Euroopa Liit nüüd rakendab ellu omaenda otsuseid. tol päeval otsustas Euroopa Liit teha äh, lõpu Põhja-Küprose isoleeritusele. ei minu ega ka teie riigid ei tunnusta Taiwani, aga me kaupleme nendega. miks äh, ei võiks sama juhtuda ka äh, Põhja-Küprosega, miks ei võiks teha lõppu nende isoleeritusele? praegusel hetkel on vaid ühel kahekümne seitsmest liikmesriigist Euroopa Liidus otsesed kaubandussidemed Küprosega, Põhja-Küprosega ning see üks riik on Lõuna-Küpros. Küprose kreeklastel on liikumisvabadus ning reisi, nad saavad vabalt reisida Põhja-Küprosesse, aga nad ei taha, et teised Euroopa Liidu liikmesriigid saaksid nautida samu vabadusi. see ei ole ju õiglane. just nimelt seetõttu peame toetama rahuläbirääkimisi nüüd siis äh, ametiühingu õigustest. me tahaksime, et toimuks murrang dialoogis äri ning äh, ametiühing, ärikeskkonna ning ametiühingu esindajate vahel. täna osalesin ma ühel kohtumisel, kus olid mõlema osapoole esindajad ning äh, selgus jällegi selleks, et me saaksime avada selleteemalise peateki äh, peaks äh, meie ametiühingute õigus järgima Euroopa Liidu eeskuju. aga esiteks peame me ühe laua taha tooma äh, ärimehed ning äh, ametiühingu esindajad ning nad on alustanud uute läbirääkimistega. loodame, et selle tulemuseks on selle peatüki avamine, mis puudutab Haagit, siis seda ei suletud mitte minu valitsuse otsuse tõttu, vaid äh, kohtulahendi tõttu. ning nüüd analüüsime me äh, juriidilisest vaatepunktist, kuidas seda otsust ümber pöörata. me mõistame, et me peame, me küsime, kas me peame muutma seadust, põhiseadust või lihtsalt seda määrustikku. tegemist on tehnilise protsessiga, aga me näeme selle kallal vaeva see demokraatlik algatus ei puuduta mitte ainult äh, kurdide probleemi, vaid ka äh, kristlaste ning äh, mittemoslemi vähemuste probleemi Türgis. me üritame ka nende probleeme lahendada. ma kohtusin ka Süüria kogukonna esindajatega Stockholmis ning ka neil on probleeme, mille lahendamise kallal me töötame. nüüd siis meie suhetest Iraaniga Äh, Iraani ning Türgi vaheline piir ei ole muutunud aastast tuhat kuussada kolmkümmend üheksa. me pea, teame, et me peame nendega suhtlema ning äh, me teeme oma parimat selle nimel, et vältida sõda ning et leida lahendus. uskuge mind, kui Iraanil oleksid tuumarelvad, siis oleksime me rohkem mures selle üle kui teie. aga selleks, et rääkida meie Iraani sõpradega ning naabritega, on vaja suhelda teistmoodi, kui äh, me oleme seda harjunud tegema Kesk-Euroopas. ma arvan, et Ida-Euroopa lähenemisviis on võib-olla loogilisem, kui iraanlastega suhelda. loomulikult tahaksime me leida lahendust sellele probleemile Äh, küsimus, äh, kas kohtunikud peaksid osalema Euroopa Liidu programmides, selles on tehtud juba edusamme, meil on väljaõppeprogramme ning äh, me oleme alustanud mitmekuiseid läbirääkimisi Justiitsministeeriumiga se-, selleks, et saavutada konkreetseid tulemusi ning meil on nüüd strateegiadokument, mille tegevuskava me ette valmistame ning see muudab viisi, kuidas me näeme seda, kuidas äh, õigust mõistetakse Türgis. nüüd siis põhiseadusreform, äh, mina olen optimistlik. kaks tuhat kümme on aasta Türgis, mil ei leia aset valimisi ning äh, just nimelt sel aastal peab läbi viima reforme. Te teate, te olete poliitikud, te teate, et raske on läbi viia reforme, kui on valimised. kuna sel, järgmisel aastal valimisi ei tule, siis me loodame, et meie opositsiooniparteid teevad meiega koostööd, nagu nad tegid seda juba aastatel kaks tuhat kaks ning kaks tuhat viis ning et me koos suudame läbi viia need reformid. mis puudutab ISTP küsimust, siis äh, peab tagama äh, võrdle kor-, võrdse kohtlemise. me oleme juba viiskümmend aastat NATO liige olnud ning me panustame tema töösse oluliselt ning äh, me tahaksime mängida võrdväärselt rolli ISDP-s. me tahame tagada julgeolekut, me ei taha olla osaks probleemist, vaid lahendusest ja seda äh, selle küsimuse kõigis aspektides. nüüd siis äh, sotsiaalmajandusliku arengu lõhe. minu arvates Aa, vabandust, äh, SKT äh, inimese kohta kasvas äh, Türgis viimastel aastatel kolme tuhandelt üheteistkümne tuhande dollarini. nii et lõhe on vähenemas. asjaolu, et otsesed välisinvesteeringud, mis saabuvad Türgisse enne kahe tuhande kolmandat aastat, olid umbes üks miljardit eurot aastas ning nüüd umbes kakskümmend miljardit eurot aastas, siis äh, see tähendab kahekümnekordset kasvu ning see näitab, et Türgis on äh, sotsiaalmajanduslik lõhe kahanemas ning me töötame endiselt selle nimel. nüüd siis küsimus, kas saata rohkem vägesid Afganistani. me äh, juhime Afga-, ISAF-i vägesid neljandat korda pärast president Obama hiljutist teadaannet kui kõik NATO liikmed äh, peaksid otsustama suurendama, suurendada oma panust äh, Afganistanis, siis äh, Türgi samuti teeb seda. me oleme ju kõik siin ühes olukorras ning me kõik peame kaitsma neid väärtusi, mis meid ühendavad, demokraatia, inimõiguste, sõnavabaduse väärtusi ning seetõttu peame kõik aitama Afganistani, see on meie jaoks väga oluline riik ma ise käisin Afganistanis äh, peaministriga ning äh, mind šokeeris vaesus ning raskused, mida ma seal ise nägin oma silmaga. ma arvan, et me kõik peame andma oma parima selleks, et äh, aidata Afganistanil lahendada oma probleemid. Credo che ruberemo un po' di tempo al nostro kolleeg Salafranca. ma usun, et me peaksime külalisele veel rohkem aega andma, nii et äh, kolleegid saaksid äh, vastata. suur tänu, esimees, äh, suur tänu, härra minister, et te tulite täna siia, et rääkida meile edusammudest, mida teie riik on teinud, see on märkimisväärne edasiminek, nagu proua Oomen Reuten oma raportis ka kirja pani. härra minister, ma esitan teile ühe provokatiivse küsimuse. kõik see edu äh, naiste olukord, infovabadus, karistusseaduslik, äh, põhiseadusreform, äh, kõik need aspektid ühesõnaga jätavad Euroopa poolt vaadatuna teatava mulje. näiteks kõrge esindaja ütles täna hommikul, et kahe tuhande üheksandal aastal on suletud ainult üks läbirääkimiste peatükk ja ühesõnaga mulje on siis selline, et äh, iga kord, kui Türgi saab ühest takistusest üle, siis mingi teine takistus äh, kerkib ta teele ette ja see on nagu ühe piiblitegelase lugu, kes pidi tassima kivi mäe otsa ja siis, kui ta jõudis selle kiviga mäe otsa, siis kivi muudkui kukkus alla ja ta pidi otsast peale alustama. ühesõnaga, härra minister, kas see takistuse teele lükkamine teatavate Euroopa ringkondade poolt ka õõnestab äh, läbirääkimisi, ma arvan, et äh, valitsust see ei äh, takist, aga kas inimesed, kodanikud äh, juba, kas neil on juba saanud kõrini sellest kõigest? ma saan aru, et äh, entusiasm on tunduvalt vähenenud. kas te omalt poolt võite ka seda kinnitada ja kuidas seda kõike tunnetavad läbirääkimisi läbivad inimesed ja nüüd äh, proua Koppa, palun. aitäh, ma ei tahaks äh, tagasi tulla küsimuste poole juurde, millest rääkisid juba kolleegid. tahaksin rääkida kogustu-, kohustustest, mis tulenevad Ankara äh, protokollist ning mida ei saa ignoreerida. härra minister ütles, et äh, Türgil on null probleemi oma naabritega. on tõsi, et olukord on positiivselt edasi arenenud ning härra Karamatši kohalolek härra Erdogani tütre pulmas on loomulikult positiivne. aga ma arvan, et oleks parem, kui Türgi ei rikuks pidevalt Kreeka õhuruumi. Türgi lennukid lendasid terve suve väga madalalt Kreeka äh, saarte kohal, hirmutades sealseid elanikke nii et ma arvan, et siin peab täpsemalt järele mõtlema selle üle. nüüd tahaksin esitada küsimuse ka äh, tagasivõtulepingu kohta Euroopa Liidu ning Türgi vahel. tundub, et äh, Türgi tahab äh, jälle kord edasi lükata läbirääkimiste algust ning ma tahaksin, et kinnitaksid mul, kinnitaksite mulle, et siin ei lükata neid lib-, läbirääkimisi edasi? ning äh, lõpuks, milline on teie seisukoht, teie seisukoht Kreekaga sõlmitud äh, kahepoolse lepingu kohaldamise suhtes? Te teate, et viissada inimest on saabunud äh, Kreekasse Türgist üle mere peaminister Papapandriu ning härra Tšenni vahel sõlmitud lepingut peab tõepoolest kohaldama, mida te sellest arvate? aitäh, härra minister vastas juba suurele hulgale küsimustele, mis puudutab aga äh, asjaolu, et Türgi ei tunnusta ühte liikmesriiki, milleks on Küpros, äh, siis minister ei vastanud sellele küsimusele ning äh, kuidas Türgi tahab äh, läheneda Euroopale, kui ta ei kavatse sõlmida häid äh, suhteid oma naabritega. nägime varem ka asja, rääkisime enne ka Horvaatiast. kuidas siis Türgi poliitiline juhtkond suhtub sellesse küsimusse? mis puudutab küsimust rahvusvahelisest staatusest siis äh, Türgi tundub mitte järgivat äh, äh, diplomaatilist mõttekäiku, mis valitseb Euroopa Liidus sellest ajast saati, kui ta on loodud, aitäh. kolm, härra Katšin. härra minister, kõigepealt ma tahaksin teid õnnitleda mm, selle puhul, et te olete siia tulnud ja samuti ka teie väga veenva kõne eest samuti selle reaktsiooni eest, et äh, kaasasündmuste taustal, äh, kuidas teie peaminister reageeris. ma mõtlen, et äh, mikspärast küll teised ministrid ei reageerinud nii jõuliselt kui, kui teie oma sel ajahetkel. Teie peaminister ning Türgi sai väga prestiižseks selles regioonis eh, tol ajal ning ma tahaksin teid sel puhul õnnitleda. Te ütlesite, et teil on vaja meie toetust ja meie julgustust. ma tahaksin teid julgustada eh, tagasivõtulepingut eh, sõlmima, sellepärast et Lääne-Balkani riikides, kui nemad saavad tagasivõtulepingut sõlmitud, siis saate tega, teie seda tehtud Eh, Kosovo on seda teinud ja Türgi võiks sama teha. ma olen kuulanud eh, teie kõnet ning selle põhjal võiksime mõõta neid pädevusi, eh, mis Euroopa Liidu suunal Türgil on. ma mõtlen, et miks Türgi rohkem ette ei võta. ma olen veendunud, et Türgi saaks rohkem ette võtta ning kiiremini edasi liikuda. seetõttu ma tahaksin julgustada teid, et protokoll, mm, mis sõlmiti Armeeniaga suhete parandamiseks, et selle kinnitaks teie parlament nii äh, ruttu kui võimalik. Türgi on parlamentaarne demokraatia ning selle äh, protokolli ratifitseerimine parlamendis äh, tõstaks Türgi mm, prestiiži regioonis ning Euroopa Liidus. ma arvan, et see oleks üks oluline samm, mis aitaks Türgil Euroopa Liiduga liituda. nüüd konkreetne küsimus. kas on, oleks vaja lisarahastust Euroopa Liidu poolt selleks, et äh, Kagu-Türgi saaks rohkem areneda, mis on vähem arenenud piirkond. ja veel, äh, kas Türgi saaks olla valmis osutama abi selleks, et äh, Iraaniga dialoogi pidada ning rikastamistehaseid vähendada? aitäh! στη σημερινή συνεδρία και τοποθέτηση την οποία ακούσαμε. Πιστεύω ότι σε κάποιο... Aitäh, esimees. härra ministri sõnavõtt ei veennud mind päriselt, sest äh, mõned algatused, mõned äh, Türgi äh, riigi ettevõtmised on vastuolus reaalsusega. me kuulsime räägitavat nullprobleemidest naabritega aga ma usun, et enamik teie naabritest arvavad, et neil on teiega probleeme. nüüd siis rääkides Küprose probleemist, kahe tuhande kuuendast aastast saati on Türgi otsustanud äh, tunnustada Küprose vabariiki ning äh, kohaldada äh, Ankara protokolli ning Türgi on mänginud positiivset rolli läbirääkimistes. Türgi ei ole aga senimaani tunnustanud Küprose Vabariiki. ja miks nii? sest Türgi usub, et läbirääkimiste käigus leitakse äh, konföderatsiooni ning mitte föderatsioonil põhinev lahendus ning äh, mis puudutab usaldusmeetmeid, siis äh, võiks öelda, et kahe tuhande kuuendast aastast saati on Küprose Türgi kogukond arvuliselt vähenenud. samas kui äh, asunikke on palju rohkem. praegu on nelisada tuhat asunikku, äh, kes on pärit Türgist ning nelikümmend tuhat äh, Türgi sõdurit Küprose territooriumil. Türgi on suur riik ning võimas riik, nagu härra minister seda rõhutas, ning võiks ju äh, kaaluda usaldusmeetmeid. Nikosia on jagatud, lõhestatud linn ning Famagust on kummituslinn. kas Türgi võib meile näidata teistsugust äh, olukorda kui see, mis praegu valitseb? aitäh, härra proua Savelan. Είμαστε φίλοι εδώ και πολλά χρόνια. Μας ρώτησε ήσασταν φίλοι. meilt äh, küsiti, kas me olime sõbrad enne, kui härra Bagis sai, Bagisest sai ohtlik isik. see tähendab, et nüüd, kui te olete minister, olete te minu jaoks ohtlikuks sõbraks saanud. austatud minister, me teame üksteist juba aastaid. me töötasime väga konstruktiivselt koos selleks, et aidata meie riike, Kreekat ning Türgit, äh, leidmaks moodus juvendit. mina juhtisin Kreeka organisatsiooni, mis juba kümme aastat annab stipendiume äh, Türgi üliõpilastele USA-s. ning äh, kaks nädalat tagasi kutsusime me teid siia selleks, et te võiksite siin, et te võiksite ka meie Kreeka institutsiooni ees esitada oma riigi seisukohti. olgem, rääkigem nüüd selgelt, me oleme naaberriigid. Te rääkisite nullprobleemi poliitikast oma naaberriikidega, aga samas räägitakse kaasuspellist Kreekaga. miks nii? Te räägite ohust, et teid äh, rünnatakse Vahemere lõunakaldalt sellest ajast saati, kui äh, Lissaboni leping aga jõustus, on Kreeka piir äh, Euroopa Liidu lõunapiiriks ning te säilitate endiselt oma seisukohta. viis aastat tagasi olime peaaegu sõjaseisukorras. Türgi tegutsemine toob kaasa selle, et minu riik peab kulutama kolmkümmend viis miljardit eurot äh, sõja instrumentide ostmiseks. see tähendab, et äh, selle, seda raha ei ole kulutatud haridusse ning kodanikuühiskonna arendamisse. milline on teie seisukoht? kolleeg Madlener, härra minister ja tõesti ilusad sõnad inimõigustest, demokraatiast ja sõnavabadusest, aga kahjuks te ei mõtle seda. kuidas te võiksite Iraani valitsust, ebademokraatlikku valitsust nimetada sõbraks? Türgi on ju kandidaatriik ja kuidas te võite öelda, et äh, et inimõigused on ka osa šariast. kui mina käisin teie riigis külas, siis ma ei saanud rääkida ajakirjandusega üldse, sest ma olin kritiseerinud olukorda Küprosel. nii et minu arvates ei ole üldsegi õige see, et kui ma tahan kritiseerida, siis ma ei saa oma sõnavabadust kasutada. Hert Villes on minu partei juht ja tema on kritiseerinud äh, islami ideoloogiat. kuidas te saite keelata tema sissesõitu äh, Türki, ta on äh, Hollandi delegatsiooni liige ja te ei lasknud teda üldsegi riiki sisse. kuidas siis te võite üldse rääkida sõnavabadusest? Küprose okupeerimine on ebaseaduslik, te peit-, peate kahe tuhande kümnendaks aastaks oma väed Küproselt äh, välja viima. Te okupeerite täiesti ebaseaduslikult Euroopa Liidu liikmesriiki ja me oleme selles osas samal meelel ja mis te veel ütlesite Šveitsi referendumi kohta? ma lugesin, et te pidasite seda referendumit äh, skandaaliks, et äh, moslemid ei saa nüüd minarette enam ehitada, aga minu arvates on moslemitel äh, olukord äh, Šveitsis igal juhul palju parem kui kristlastel Türgis mul on üksteist äh, põhjust siin kirjas, miks Türgist ei peaks mitte kunagi saama liikmesriik. meil ei ole praegu piisavalt aega, teinekord räägin sellest teiega pikemalt. Te võiksite olla partner, aga te ei saa mitte kunagi liikmeks. härra Preeda, palun. mulțumesc mult, domnule președinte, domnule ministru, mulțumesc pentru prezentarea dumneavoastră. Vreau să încep prin a felicita Turcia. Kõigepealt tahaksin kõigepealt õnnitleda Türgit ka, uh, mis on väga olulised ning mis leidsid aset kahe tuhande üheksandal aastal. kõigepealt Nabucco leping, ma arvan, et paljud eurooplased tunnevad heameelt selle lepingu allakirjutamise eest tõttu ning teiseks lepitamine Armeeniaga, nii et palju õnne, austatud minister! aga nagu mitu korda täna siin juba öeldud on Türgi jäänud hiljaks äh, poliitiliste reformide vallas ning minu küsimus on väga otsene. ma põhinen mõningatel arvandmetel. ma nägin, et kahe tuhande teisel aastal kuuskümmend neli protsenti turg, türklastest toetasid Euroopa Liiduga ühinemist, aga kahe tuhande üheksandal aastal oli neid vaid nelikümmend viis protsenti. kas te arvate, et see on otseselt, et on otseselt seotud entusiasmi vähenemine ning äh, reformide aeglustumine, aitäh! suur aitäh teile! härra Šipp, palun! härra esimees, härra minister ma järgisin huviga äh, seda debatti ning äh, seda, mis te rääkisite Äh, Türgi poliitiliste reformide kohta ning äh, läbirääkimisprotsessi erinevate aspektide kohta. ma tean, kui keerulised on need läbirääkimised, ma tean omaenda kogemustest äh, omaenda riigis seda öelda. loomulikult me tahaksime näha, et järgmised peatükid oleksid läbirääkimistel lihtsamad, aga ma ütleksin ühte asja, mis puudutab Iraani võib-olla te saaksite kommenteerida seda ideed, et Ida-Euroopa saab äh, Iraanist paremini aru kui näiteks Kesk- või Lääne-Euroopa? ja teiseks, mis äh, proua Mareto ütles, sellest, et äh, parlamendi ühtne komisjon kokku sai ning äh, ka inimõiguste algumite kohtumise kohta. palju reservatsioone on väljendatud selle kohta, äh, millised on äh, valitsusväliste organisatsioonide tegevused Türgis ning vastavalt artiklile kolmsada üks, mis puudutab sõnavabadust terrorismi teemal härra Salavarakas, palun. ma olen üks neist, kes usuvad, et maailm ei saa edasi minna ilma Türgita, nagu ka ilma USA-ta, Ühendkuningriigita, Itaaliata ning kõikide äh, rahvusvahelise üldsuse äh, riik, liikmesriikideta. ma arvan, et te olete meiega nõus tahaksin ka öelda, et äh, ma mõistsin teie vihjet, kui te ütlesite, et äh, üks koma viis miljonit äh, moslemi maksumaksjat on Euroopa Liitu, on Euroopa Liidus, kes kannatamatult ootavad Türgi lähenemist Euroopale. aga tahaksin ka täpsustada, et raha, mis pärineb nendelt maksumaksjatelt, saabub ka teie riigi kassasse ja seda tänu Euroopa Liidule. aga mul on jäänud mulje, et teie riigis on mitu võimukeskust, mis on omavahel vastuolus, ühelt poolt valitsus, mis on ilmalik, teiselt poolt äh, armee, millel on oma poliitika ning kolmandaks äh, õigussüsteem. Teil on olnud samu probleeme kui Ebekoni valitsusel sel ajal, kui te naeratate Kreekale, siis äh, teie armee pidevalt äh, läheneb Kreeka piirile samal ajal. kolmas äh, probleem on, et teie valitsus ei saada selgeid signaale selle kohta, kas ta kontrollib ka teisi võimukeskusi. ning et ilmalik võim on kõige tugevam meenutan teile siin, et hiljuti Sarajevos nägime, et tekkis uut sorti lähenemisviis, mis põhineb äh, Ühendkuningriigi mudelil. milline on teie seisukoht? kas äh, te mäletate Rooma lepingu artiklit nelikümmend üheksa, mis on Euroopa Liidu üks põhilisi alusartikleid või siis äh, te ei jaga neid seisukohti? Dank, dank u wel, voorzitter. Um, ik wil een vraag stellen over fundamentele rechten. suur aitäh, ma tahaksin küsida eh, põhiõiguste kohta. ning eh, eduaruandes me rääkisime samuti põhivabadustest, väljendusvabadus näiteks. aga mina tunnen, et eh, need meetmed, mida rakendatakse ei võimalda tegelikult pressivabadust. ja seetõttu me räägime sellel teemal üha uuesti. sama võiks öelda ka usuvabaduse kohta. ma arvan, et see on oluline kogu Euroopa jaoks, sealhulgas Türgi jaoks. väga tihti me näeme seda, et ollakse sallimatud erinevate usugruppide suhtes ja see mitte, sallimatus suureneb. seetõttu ma arvan, et me peaksime eh, sallivad olema nii eh, kristlaste kui teiste usugruppide suhtes. aga meil on vaja põhiõigustele mingisugust laiemat, ühtsemat lähenemist ja seetõttu ma kujutan ette, et põhiseaduse muutus on vajalik. kas te saaksite öelda, kas selles suunas toimub mingisugust tegevust, kuidas seda võiks teha, kuidas põhiseadust võiks muuta ja millised on teie mõtted, kuidas seda saa-, saavutada võiks? Il collega Angurakis e poi in limine äh, härra Angurakis, palun. tahaksin äh, reageerida härra ministri sõnavõtule ma olen lugenud äh, artikleid äh, uusottomanismi kohta, mis areneb praegu Türgis, ma ei mõistnud päriselt, millega tegemist on, aga härra ministri äh, sõnavõtt paljastas paljugi minu jaoks ning see tekitab mulle muret. seejärel tahaksin öelda, et mul on hea meel näha Türgi edusamme, aga mulle tundub, et need edusammud on pigem põhjustatud tööliste ning ametiühingu liikumiste tegevuse poolt Türgis. ning minu arvates ei ole eriti suurepärane äh, see, et anti tagasi kodakondsus äh, poidile Hasim Mabikile millest te rääkisite, ning äh, seejärel äh, need äh, välisinvesteeringud, mis on kahekordistunud Türgis, te sellest küll rääkisite, aga te ei rääkinud aina kasvavast lõhest noor-, vaeste ning rikaste vahel, mis on väga suur teie riigis. ning see on ka põhjus, miks on erinevad ühiskondlikud konfliktid teie riigis tahaksin rääkida ka teie karistusseadustiku artiklist kolmsada üks. kui ma ei eksi, siis kui see artikkel edasi säilib, siis ei saa kurdi vähemuse olukord paraneda, paraneda. ning lõpuks, kui Türgi sõjavägi lendab endiselt edasi Kreeka saarte kohal, siis võime ette kujutada, et kunagi lendavad need lennukid ka Ateena kohal, sest ma ei näe, mis teid võiks sellest takistada. sõna on härra äh, Tännakil. mis puudutab äh, islamimaade konverentsi korraldamist ja Türgit, siis äh, ma tahaksin rääkida, millised võivad olla jagatud väärtuste suhtes tuleviku potentsiaalsed äh, konfliktid mis meile muret teeb, on see, et Hamasi liidrid, mis Hamas on tegelikult äh, keelustatud terroriorganisatsioon Euroopa Liidis, Liidus, aga nende liidrid ja härra Bashir kust-, kutsuti Istanbuli konverentsile rahvusvahelisest äh, survest tulenevalt ta muidugi keeldus viimasel minutil sinna tulemast, aga ma arvan, et selliseid küsimusi peaks teie valitsus tulevikus kaaluma väga hoolikalt mis puudutab Briti kohalolu Küprosel, siis eh, üheksa, tuhat üheksasaja kuuekümne aast-, kuuekümnenda aasta kokkuleppe kohaselt on eh, Ühendkuningriigi eh, sõjaline kohalolek Küprosel suveräänne. ma saan aru, et kui äh, kahe kogukonna mm, esindajad jõuaksid kokkuleppele, siis äh, britid võiksid äh, sealt välja tulla. aga te rääkisite Armeeniat puudutavatest suhetest ning potentsiaalist. mina olen veidikene pettunud, sellepärast et hoolimata kogu sellest kapitalist, mida on investeeritud selle probleemi lahenemisse, siis teie peaminister ütles, et NK dispuudi eh, lahenemiseni ei eh, avata piire. see on pettumust eh, valmistav ja Aserbaidžaani kohta, mis te ütlesite, see on muidugi õige, aga kuidas rääkida sellest, et Kasahstanil on diplomaatilised suhted Armeeniaga ja, ja suhted on head. nii et Aserbaidžaani solidaarsusest tuleb üle saada ning Armeeniaga tuleb ära leppida. Bene Un... Mm, äh, Thank you, Mr Chairman. I had esimees, ma teadsin, et Euroopa Parlament on väga suur institutsioon, aga täna ma sain seda tõeliselt tundma. kogu teie küsimused ja huvi Türgi suunal on väga, teeb mind väga uhkeks ja ma saan aru, et me töötame õige, õige teema kallal ning küsimused ja kriitika on väga teretulnud ja ma tundsin, et see, mida meie püüame siin teha, on, on oluline ülesanne Türgit ja Euroopat siis kokku tuua. mis puudutab ähm, härra Salafranca poolt mainitud, et äh, kuidas on Türgi avalik arvamus mõjutatud. kui me uuringuid läbi viime siis, siis kuuskümmend protsenti inimestest Türgis ütleb, et nad tahavad Euroopa Liiduga liituda. aga kui me küsime, kas te arvate, et Türgi üldse võetakse vastu ütleb, ütleb nelikümmend protsenti jah ja see kakskümmend protsenti erinevust on just usalduse puudus, eh, mis mõningad väljaütlemised on põhjustanud, aga me oleme kõik poliitikud ja seetõttu aeg-ajalt eh, me ütleme asju, eh, mida inimesed ja meie valijad tahavad kuulda. aga kokkuvõtteks teame nii mina kui teie, et meil on maailma tsivilisatsiooni arendav projekt käsil. Türgi liitumine on Euroopa jaoks tähtis, on Türgi jaoks tähtis ning ka kogu maailma jaoks tähtis. mis puudutab äh, erinevate arvamuste või arvamuste erisuste Türgi ja Kreeka osas, siis Kreeka peaministriga oli meil kohtumine Istanbulis nädal aega peale seda, kui ta ametisse valiti ja mina külastasin äh, Ateenat ning meie peaminister saatis neljaleheküljelise mm, kirja Kreeka peaministrile, eh, mis palus eh, koostööd eh, kummagi riigi vähemuste osas, Küprose probleemi osas, Türgi ja Euroopa Liiduga liitumise perspektiivi ja ebaseadusliku rände küsimustes. selle kirja lõpus pakkus Türgi peaminister välja, et peaks mõlema riigi kõik vastavad ministrid kokku saama ning äh, rääkima nendest probleemidest, mis meid lahutavad. ja me ootame Kreeka peaministri vastust, aga kui ma kohtusin temaga kaks päeva seda, kui ta oli kirja kätte saanud, siis äh, ta oli väga äh, positiivselt meelestatud, mina olen ka optimistlik, on probleeme küll, aga võrreldes varasemaga oleme me paremal positsioonil. ma loodan, et meil on võimalus meie lahkheli Äh, ületada ning teie arusaamine võib nendest asjadest olla teistsugune kui minu oma, aga sellegipoolest äh, on meil vaja äh, julgeid juhte, kes tuleksid kokku, räägiksid ja suruksid lõpuks ka kätt. mis puudutab tagasivetulepingut, siis Türgi tegeleb sellega aga kuna komisjoni koosseisu praegu määratakse, siis me peame selleteemalised kokkulepped äh, ja kohtumised edasi lükkama. aga niipea, kui äh, komisjon on heaks kiidetud ja ametis ja me teame, kellega me tegeleme äh, ja et koos töötame, siis me tahame seda probleemi lahendada. tegemist ei ole Türgi-Kreeka probleemiga, vaid Euroopa probleemiga ja ebaseadusliku rände vastane võitlus on meie kõigi jaoks oluline küsimus ja me tee-, anname endast kõik selleks, et äh, lahendusi sellele probleemile leida. Äh, Küprose probleemist. ma austan neid tundeid, mm, mida me kuulsime Küprose esindajate kohta, aga kindlasti äh, selleks, et tantsida, on ikka vaja kahte osapoolt. tänases olukorras on äh, vaja toetada mm, kahe liidri koostööd ja Türgi positsioon on see, et äh, lahendus peaks leid-, lahendus peaks leitama nii kiiresti kui võimalik. et, et äh, kahel kogukonnal oleksid, oleks poliitiline võrdsus niikaua, kui poliitiline võrdsus on tagatud, meid ei huvita, kas tegemist on föderatsiooni või konföderatsiooniga, kui eh, nii Kreeka kui Türgi küproslased on selle lahendusega nõus, siis me toetame seda. ja ma tahan olla aus, kui mina oleksin küproslane, ükskõik kas Türgi või Kü Küprose poolelt, siis eh, mina toetaksin Türgi liitumist Euroopa Liiduga, läbirääkimise, läbirääkimisi toetaksin samamoodi, sellepärast et see on Küprose jaoks oluline et Türgi jätkab läbirääkimisi. ma arvan, et see on teema, mis võib meid ühendada ja me peame sellega edasi töötama. tagasivõtulepingusse puutuvalt peaksime me töötama sellega edasi nii kaua, kui koormusi jagatakse võrdselt meil on raske tolliliidu äh, liikmena seletada äh, oma inimestele seda, et meie kaubad võivad vabalt äh, Euroopasse liikuda, aga nende kaupade omanikud, meie kodanikud, ei saa seda vabalt teha. nii et me peame lahendama viisaprobleemid Türgi kodanikele ja selleks, et seda teha, on vaja tagasivõtmis, tagasivõtulepingu probleem lahendada ja seetõttu tahaksime teha seda nii kiiresti kui võimalik Kagu-Türgis, mm, kas meil oleks vaja rohkem rahastamist? me igal aastal panustame rohkem kui viissada miljonit eurot, et, et seda piirkonda, selle majandusolukorda parandada ja järgneva nelja aasta jooksul kasvab see summa kuni kümne miljardini. me tahame, et see mahajäänud piirkond Türgis areneks kahe tuhande äh, Need inimesed, kes selles piirkonnas elavad, on aru saanud, et äh, me saame aru nendest probleemidest ning tahame nende probleeme ja raskusi lahendada. Äh, naabrite ja potentsiaalsete mm, probleemidega me tegeleme ja me ta-, me ei tahaks, et meil oleks naabritega probleeme aga vaja on ka teise osapoole osalust. probleemid saame me lahendada ainult siis, kui on olemas teine osapool, kes tuleb äh, meile tee peale vastu ja aitab probleeme lahendada. kui meil on paremad äh, suhted Iraani ja Venemaaga kui näiteks viis aastat tagasi, kui me lahendame oma probleemid Gruusia, Bulgaaria, Rumeeniaga, siis äh, järelikult saame me ka teiste naabritega probleemid lahendada. Türgil on kolmteist naabrit ükski riik ei ole selles positsioonis, ta saab oma naaberriiki valida ja meie naabrid ei ole kõige lihtsamad killast. aga sellegipoolest me anname endast paremat, kõige parema, et probleeme lahendada. sellepärast, et ma arvan, et see on meie kõigi ühise heaolu nimel. kaasus Bellist oli juttu kahte peaministrit on vaja julgustada. opositsioonipartei äh, peaks Kreekas toetama Kreeka peaministrit ja valitsusparteid ning tulema kokku, et, äh, et rääkida Kreekas ning rääkida ka Türgi osapoolega läbi. läbirääkimiste laua taha saab astuda ainult siis, kui me üksteisest aru saame. meil on igatahes tahe olemas seda probleemi lahendada härra, härra Wilderil on äh, oma äh, arvamuste avaldamiseks sõnavabadus. minul on ka olemas sõnavabadus äh, mitte tähele panna ja mitte kuulata tema vaateid. tema võib rääkida ja mina võin rääkida seda, mida mina arvan ja tema seda, mida tema arvab. aga Hollandi välisminister on juba öelnud, et Türgi ametivõimud ei pea temaga kohtuma, kui ta Türgisse läheb ka temal ei ole võimalik kõikide parlamendiliikmetega erinevatest riikidest kohtuda, kui nad visiidile tulevad. Äh, härra Valder ajab, äh, ajab sageli kriitika ja solvamise segamini. ja ma arvan, et ta peaks oma sõnu valima, enne kui ta hakkab teiste reaktsioone äh, kriitiliselt hindama. me ei ole kunagi palanud, palunud, et ajakirjanikud läheksid ruumist välja, kui me mingeid teatud teemasid arutame sissejuhatavad kõned on meil alati ette nähtud ka meediale, aga järgnevad debatid on meedia esindajate jaoks suletud ja see lepiti juba enne seda kohtumist kokku. peale sissejuhatavaid kõnesid äh, Ankaras, kus äh, Türgi pool äh, rääkis ja Euroopa Liidu pool rääkis, Türgi parlamendi esindaja rääkis äh, peale mind äh, ka sellel kohtumisel, peale seda paluti meedia esindajatel lahkuda ja siis järgnes debatt. nii et äh, sissejuhatus ei olnud salajane ja see on täiesti tavaline protseduur. küsimus, mis puudutas minarette, kas kristlastel on õigus Türgis kirikuid ehitada, õige on see, et neil on see õigus olnud juba kaheksasada aastat. Te leiate erinevate uskude pühakodasid eh, Istanbulis ja nad kõik eksisteerivad kõrvuti. mina elan sellises naabruskonnas, kus minu kaks last on üles kasvanud nii kristlastest kui juutidest sõpradega ja minu lapsed saavad iga islami krist-, kristlaste ning ka juutide pühade puhul kingitusi, sellepärast et meie naabruskonnas on väga palju pühasid, sest erinevaid usupühasid on palju. loomulikult on meil olnud raskusi aeg-ajalt, aga viimase kaheksasaja aasta jooksul, ma arvan, oleme me tõestanud seda, et erinevad religioonid, kultuurid, keeled ja etnilised päritolud saavad kõr-, kõrvad, kõrvuti eksisteerida ja ma arvan, et see on Türgit rikastanud ma loodan, et Šveitsi valitsus ei eh, hakka referendumil laskma hääletada põhiõigusi. see minu arust ei ole see üldse loogiline. kui Šveits oleks Euroopa Liidu liige, siis ei oleks sellist tobedat tulemust referendumil saanud tulla, seetõttu ongi Euroopa Liit oluline. Euroopa Liit mitte ainult ei taga eh, moslemite, moslemi kogukonna heaolu, Euroopas, aga ka kristlaste ja juutide ning äh, ateistide heaolu. sellepärast, et Euroopa Liit ise on kõige olulisem rahuprojekt ajaloos, nagu ma ennem ütlesin. Nabucco kokkulepe on probleem, millest me tahaksime rohkem rääkida. ma kohtusin tänase energiavolinikuga ning Türgi toetab edaspidigi seda initsiatiivi, ma arvan, et Nabucco kokkulepe on väga vajalik ning eh, Türgi saab olla iga Euroopa probleemi lahenduseks, sealhulgas ka energiaprobleemi lahenduseks, aga samal ajal eh, tahaksime me toetada ka teisi programme ning leida mm, alternatiivseid eh, energiatransporditeid, sellepärast et Euroopas on vaja erinevad, erinevaid tarneallikaid äh, pikas perspektiivis. Iraanist, kui ma rääkisin, ütlesin äh, Ida-Euroopa ja ma, ma, ma tegelikult pidasin silmas Türgit, sellepärast et Türgi on Euroopa kontinendi idaosas. me jagame Iraaniga piiri ja seetõttu me oleme õppinud, kuidas iraanlastega tuleb suhelda uskuge või mitte, aga üks kolmandik Iraani inimestest räägib türgi keelt ja väga hästi. meil on parem oskus nendega suhelda võib-olla kui teistel riikidel. ma loodan, et ma, ma ei rõhuta siin mitte mingisugust geograafilist jagunemist. me oleme kõik eurooplased, meie probleemid on ühised ja seetõttu peaksid ka lahendused olema ühised. ärge us-, unustage, et iraanlaste näol on tegemist väga kogenud diplomaatidega. kaks riiki selles maailma osas on omanud eh, tuhat aastat oma riiki, need on pärslased ja eh, türklased. Eh, iraanlased on välja mõelnud malemängu ja läbirääkimiste kunsti ja seetõttu meie suhtleme nendega ning tahaksime ka, et nad äh, suhtleksid Rahvusvahelise Energiaagentuuriga, aatomiagentuuriga ning äh, teiste riikidega teised probleemid, mida mainiti, ajakirjandusvabadus, põhiõigused, need asjad äh, paranevad Türgis, nagu ma ütlesin, ma ei ole öelnud, et kõik probleemid on lahenduse leidnud, aga mis puutub ajakirjandusvabadusse, siis ma pean tunnistama, et viimase seitsme aasta jooksul ei ole me saatnud parlamendi ette ühtegi seadust, mis puudutaks kõne, sõnavabaduse piiramist aga me oleme meediavabadust ja väljendusvabadust selle asemel suurendanud. rahandusministeerium ja Maksuamet on pöördunud tõesti ühe meediaettevõtte vastu, aga tegemist on äh, maksuameti näol on tegemist äh, ju iseseisva mm, institutsiooniga ja kui nad oleksid äh, trahvinud näiteks ühte panka, siis äh, panga, pangasektori piiramises meid ei süüdistata. iga eraettevõte peab maksma makse ja see meediaettevõte ei ole oma makse korralikult maksnud minevikus. ka tänasel päeval tegelikult Maksuameti ja selle ettevõtte vahel läbirääkimised käivad ja kui ettevõttel on pretensioone, võivad nad pöörduda kohtu poole. Türgi kohtud on äh, iseseisvad. kaheksakümmend viis protsenti ettevõtetest, mis otsustab äh, mitte kokku leppida Maksuametiga ja pöörduda kohtusse, sellepärast et neil on tugev kaasus, nad võidavad äh, kohtuvõitluse, kaheksakümmend viis protsenti ettevõtetest nii et nad võivad pöörduda kohtusse abi saamiseks. mis puutub äh, neo-ottomani ideoloogiasse, ma arvan, et äh, see on valesti tõlgendatud, keegi ei ole öelnud, et äh, Türgi on neo-ottomani riik, aga Türgi on uuenev vabariik ja, ja me väärtustame rahu, seetõttu me aitame, oleme vahendajateks mitmetes konfliktides, sellepärast on meid ka ÜRO Julgeolekunõukogusse valitud ja kaheksa kümnest riigist on äh, hääletanud, et Türgi peaks olema ÜRO Julgeolekunõukogu liige. härra Bashiri ei kutsunud Türgisse Türgi valitsus, vaid äh, teda kutsus islamiorganisatsiooni sekretariaat, et äh, osaleda rahvusvahelise organisatsiooni konverentsil, mille liige tema riik on. meie ei otsusta selle üle, äh, milliseid inimesi kutsub OIC oma konverentsile ja tema otsustas mitte tulla. aga mis puudutab nüüd suveräänseid baase Küprosel, siis samad rahvusvahelised garantiid võimaldavad ka meil, Türgil, oma vägesid seal hoida, nii et me oleme selles asjas samas paadis. kui me tahame läbi rääkida, siis tuleb veena nende presidenti Talatit ja äh, Kristofiast. ja miks äh, Türgi ei saa üle ega ümber oma suhetest äh, Aserbaidžaaniga? ja siin toodi näiteks Kasahstani ja Armeenia vahelised head suhted, aga Türgi on äh, alla kirjutanud ju protokolli, me tahame selle Türgi parlamendis ratifitseerida, aga lisaks samale äh, kultuurile ja keelelistele sarnasustele tuleb ka mainida, et me saame kolmkümmend protsenti oma maagaasitarnetest Aserbaidžaanist ja paljud äh, ju eeldavad, et Nabucco projekti edendatakse ja Nabuccole hakkab ju gaasi tarnima arvatavasti just nimelt Afganistan, vabandust, Aserbaidžaan. nii et me üritame saavutada siin äh, läbimurret. väga tähtis on äh, Armeenia ja Aserbaidžaani suhetes läbimurre saavutada lähtuvalt siis äh, lahenduse leidmisest Mägi-Karabahhi küsimusele. Gruusia saaks sellest ka kasu. Aserbaidžaan, Türgi, Armeenia, Venemaa, kõik riigid ühesõnaga ja see muudaks kogu selle piirkonna palju stabiilsemaks, kui see lahendus leitaks. palun äh, jätkake meie toetamist oma Türgi raportiga, Riia, teie raporti eelnõu äh, kindlasti äh, saab äh, muudatusettepanekuid ka siit komisjonist. me vaatame läbi teie ettepanekud, me hindame neid väga, te olete meile väga oluline, sellepärast et te olete Euroopa kodanike otse valitud esindajad. Teiepoolset panust hinnatakse Türgis kõrgelt ja te kõik äh, olete teretulnud jagama oma arvamusi, kriitikat, äh, seda kõike siis selleks, et Türgi läheneks Euroopale rohkem. kahe tuhande kümnes aasta on otsustava tähtsusega, meie riigis valimisi ei tule. Euroopa Liidus äh, kujundatakse institutsioone ümber lähtuvalt uuest komisjonist, uuest aluslepingust, nii et kahe tuhande kümnendal aastal tehkem siis kõik koostööd ja töötagem oma valijate nimel, keda me esindame ja muutkem maailm turvalisemaks kohaks, mitte ainult meie endi, vaid ka meie laste huvides. suur tänu kuulamast! Ringraziamo il ministro Bagis per la sua presenza e per il suo intervento. suur aitäh, härra Bagis, et olete siia tulnud ning sõna võtnud. loodame, et varsti näeme teid jälle ning äh, kuuleme häid uudiseid äh, nii Euroopa Liidu kui ka Türgi tuleviku kohta. aitäh veel kord! Russia dopo Siria. E poi dopo Siria. Colleghi, possiamo ricominciare. Abbiamo il piacere di avere il signor Mingare. Colleghi, jätkame ja mul on hea meel tervitada siin härra Hugh Mingarellit, kes on Euroopa Komisjoni välissuhete peadirektoraadi peadirektori asetäitja ja tema räägib meiega teemal Euroopa Liidu ja Valgevene suhted ta räägib, milline on praegu nende suhete seis ja milliseid arenguid ta ootab tulevikus. nii et tere tulemast! me lükkasime selle kohtumise edasi eelmisel kuul, kuna nõukogu otsustas äh, pikendada liikumisvabaduse alaseid piiranguid, mis on kesk, mõtestatud mõnedele Valgevene kodanikele. igal juhul äh, me oleme avatud omapoolseks dialoogiks, ootame demokraatlikke arenguid ja samas nõukogu kutsus üles komisjoni edendama Valgevene kaasatust äh, idapartnerlusse seal on kuus äh, Ida-Euroopa riiki selles idapartnerluses, kaasa arvatud Valgevene. meie soovime loomulikult toetada konstruktiivset lähenemist ja me loodame, et need äh, koondused, mis on tehtud, kannavad ka vilja. me loodame, et äh, tõesti saavutatakse edu näiteks äh, valimisseaduse ja isiklike vabaduste osas, nii et äh, see on dialoog, kus kindlasti tuleb kaasata ka Valgevene opositsioon ja kodanikuühiskond. nii et äh, me tahaksime kuulda härra Mingarellilt suhete arengu kohta ja läbirääkimiste kohta, mida peetakse, et jõuda kokkuleppele selle riigiga? austatud esimees, üritan siin paari sõnaga kokku võtta meie seisukoha Valgevene kohta praegu ning eelkõige kirjeldada teile seda, mida Euroopa Liit on teinud äh, ettepanekute näol Valgevenele selleks, et äh, tol, sealne ühiskond äh, demokratiseeruks ning et see protsess äh, tugevneks ning kinnistuks. esiteks, milline on meie analüüs praegusest olukorrast? nagu te teate, siis üheksakümne seitsmendast aastast on Euroopa Liidul väga piiratud suhted selle riigiga, sest pärast seda, kui üheksakümne seitsmendal aastal valiti president Lukašenka seal ametisse, kehtestati piiranguid äh, selles riigis ning nõukogu otsustas mitte alla kirjutada ning ratifitseerida äh, koostöö ning partnerluslepingut, mille suhtes toimus läbirääkimised selle riigiga nagu kõikide endiste äh, Nõukogude Liidu liikmesriikidega üheksakümnendate aastate alguses. nii et meil on, toimusid läbirääkimised partnerlus ning koostöö, ning koostöölepingu osas Need läbirääkimised jõudsid lõpule ning üheksakümne seitsmendal aastal otsustas nõukogu äh, selle protsessi külmutada ning äh, praegu on see endiselt külmutatud. teiseks, Euroopa Liit alustas kahe tuhande neljandal aastal Euroopa naabruspoliitikaga ning ka seal otsustas nõukogu poliitilistel äh, põhjustel mitte äh, muuta Valgevene äh, naabruspoliitika osaks, samas kui kõik teised äh, riigid, Moldaavia äh,, Äh, ja teised selles piirkonnas on naabruspoliitika osaks. kaks aastat on, viimase kahe aasta jooksul on juba toimunud arengud Valgevenes, äh, president Lukašenka kõige märkimisväärsem otsus oli vabastada teatavad poliitilised vangid. ning täna põhimõtteliselt ei tohiks seal enam olla poliitilisi vange ei tohiks, ma ütlen, sest mõned inimesed on endiselt äh, vangis ning nende seisus on vaidlusalune. aga võttes arvesse asjaolu, et äh, Valgevene režiim on õiges suunas arenenud, seda nii äh, poliitvangide vabastamise osas kui ka piirangute vähendamise osas, mis kehtestati kodanikuühiskonnale, on Euroopa Liit viimase kahe aasta jooksul võtnud meetmeid, mis näitavad üles tema head tahet taastada kontaktid selle riigiga. esiteks härra Solana, äh, Ferrero Valdner äh, komisjonist ning äh, kõrged diplomaadid ning ametnikud on korraldanud visiite sinna ning me oleme kutsunud Valgevenet üles osalema äh, Äh, idapartnerluses samuti. idapartnerlus on algatus, millega Euroopa Liit tegi algust äh, kahe tuhande üheksanda aasta esimesel poolel Tšehhi eesistumise all ning selle algatuse eesmärk on süvendada poliitilist dialoogi äh, Lõuna-Kaukasuse ning Ida-Euroopa riikidega ning samas neid integreerida Euroopa Liidu siseturule nii et äh, Valgevene osaleb äh, idapartnerluse mitmepoolsetes lepingutes ning seda väga entusiastlikult. meil on ka neli platvormi, mis on selle idapartnerluse sammasteks ning iga kord on Valgevene seal kohal olnud ning positiivselt panustanud aruteludesse. see on siis praegune olukord. paar nädalat tagasi äh, välisministrid otsustasid äh, pikendada üheks aastaks sanktsioone, mis on kest-, kehtestatud selle riigi suhtes, see tähendab äh, mõningate juhtide mõningatele juhtidele kehtestatud liikumisvabaduse piirangud ning nende varade külmutamine. samas otsustati pikendada ka üheks aastaks mõningate sanktsioonide peatamist, see tähendab, et äh, järgmise kaheteistkümne kuue, kaheteistkümne kuu jooksul ei ole Valgevene suhtes sanktsioone. Äh, üldasjade ning välissuhete nõukogu palus komisjonil teha kaks konkreetset asja. esiteks äh, koostada soovitused võimaluse osas alustada Valgevenega läbirääkimisi selleks, et äh, lihtsustada viisa andmissüsteemi äh, lühiajaliste viibimiste jaoks Euroopa Liidu liikmesriikides. seda nimetatakse viisa, visa facilitation inglise keeles. teine asi, mida meilt paluti, on nii-öelda shadow action plan ehk siis äh, lähtuda tegevuskavadest, mis me töötasime välja üheskoos Kesk-Euro-, vabandust, Ida-Euroopa ning Lõuna-Kaukasuse riikidega naaberluspoliitika raames ning äh, palusime nendel riikidel välja töötada tegevuskava, milles pannakse paika teatavad eesmärgid demokraatlike reformide ning äh, majanduse kohandumise osas ning äh, nende reformide vast-, eest vastutasuks võiksime meie, meie neile pakkuda mõningaid neile huvipakkuvaid asju. nii et komisjon töötas nende kahe aspekti osas, äh, viisa lihtsustu-, lihtsustamine ning shadow action plan ning me loodame, et järgmiste kuude jooksul, kui Lukašenka režiim näitab üles head tahet demokratiseerida järk-järguliselt oma riiki ning ühiskonda, siis meie omalt poolt võime ka süvendada oma suhteid selle riigiga. me teatasime ri-, Valgevene võimudele, et me pöörame tähelepanu eelkõige just viiele punktile. esiteks, äh, meediategevuskeskkonna liberaliseerimine ning eelkõige äh, iseseis-, äh, sõltumatu meediategevuse lihtsustamine. teiseks, äh, et ei oleks uusi poliitvange, kolmandaks, tingimuste parandamine, mis puudutab vabaühenduste registreerimist, neli, neljandaks, seadusandluse muutmine valimiste osas, võttes arvesse soovitusi, mis tegi OSCE, äh, inimõiguste ülemkomissar ning viies tingimus, sõnavabaduse olukorra paranemine selleks, et äh, poliitiline opositsioon saaks paremini äh, ennast, oma seisukohti väljendada ilma ähm, tagakiusamist kartmata. Need on siis meie ettepanekud Valgevenele ning äh, komisjoni seisukoht, rõhutan, komisjoni seisukoht on järgmine. meie arvates oleks hea, kui kirjutatakse alla ning ratifitseeritakse ähm, koostöö ning partnerlusleping. meile tundub, et äh, sedasorti äh, leping äh, isegi raskete riikidega ei ole mitte sugugi kingitus neile riikidele, see annab meile vahendi läbi rääkida selle riigiga kõikide teemade osas, mis meid huvitavad ning eelkõige raskete teemade osas. nii et kui meil on koostöö ning partnerlusleping, siis võime me korraldada regulaar, regulaarseid kohtumisi ekspertide ning ministrite tasemel, mis võimaldavad meil saavutada edusamme meid huvitavates valdkondades ning rääkida teemadest, äh, mille osas meil on lahkhelisid. niisiis äh, võtaksin kokku meie praeguse seisukoha ning olukorra ning vastan teie küsimustele, kui teil neid on. aitäh! Bene, grazie per eh, questa presentatsioone. hästi, suur tänu selle ettekande eest, nüüd on meil ka sõnavõtusoove ja kõigepealt ma annan sõna äh, raportöörile. kolleeg Pleksis, palun. Thank you very much, ačiū labai. Äh, buvo tikrai labai įdomu išgirsti apie komisijos nuomonę suur aitäh, härra esimees, oli väga huvitav komisjoni seisukohta äh, kuulata ja ma arvan, et komisjon on valinud õige tee. Valgevene äh, seoses oma presidendi tegevusega on ennast viinud isolatsiooni ääreni. Äh, paar aastat tagasi aitas Euroopa Liit Valgevenet tema isolatsioonis läbi oma tegevuse ja ma arvan, et muutused Valgevenes on ainult võimalikud äh, siis, kui meil on palju võimalusi erinevatel tasanditel kontakte luua, mitte ainult kõige kõrgemal äh, riigijuhtide tasandil, aga ka rohujuure tasandil. Äh, kui meil on piisavalt kultuurikontakte ning kahekümnenda sajandi ajalugu näitab seda, et äh, läänemaailmas idasuunalised poliitikad äh, on toonud kaasa mitmeid muutusi. mina arvan, et Euroopa Liit ja Euroopa Komisjon mm, liiguvad õiges suunas. Euroopa Parlament mm, oma eelmisel ametiajal rõhutas rohkem kui üks kord seda, et kui me räägime inimõigustest äh, ja poliitilistest vabadustest äh, Valgevenes, siis on meil vaja korralikku dialoogi. ja ma arvan, et me oleme sellesse oma panuse andnud. Äh, Leedu, Läti, Poola ning teised Valgevene naaberriigid toetavad samuti seda poliitikat. ma tahaksin teie käest küsida mõned küsimused teil ei ole võib-olla piisavalt aega selleks, et äh, hinnata äh, seda seadust, mis võeti vastu äh, hiljuti Valgevene parlamendi poolt, mis puudutab valimiskorraldust, aga on öeldud, et see on suur hüpe edasi ja ma oleksin väga tänulikult, tänulik, kui te lisaksite oma analüüsi selle positiivse edusammu kohta, mille Valgevene äh, võimud on astunud. Te ütlesite ja õigusega, et paremad valitsusväliste organisatsioonide ja opositsioonivõimude tegutsemistingimused on eelduseks, äh, mis Euroopa Liit on kehtestanud, aga mina tahaksin teada, milline on teie arvamus, kuidas te hindate kontakte opositsiooniga, mitte ainult äh, ametlikul tasandil, äh, sest äh, Euroopa Parlament on väga aktiivne selles valdkonnas. Aleksander Milikevitš külastas eelmisel nädalal Euroopa Parlamenti ning temaga olid ka teised opositsiooni liikmed ja ma arvan, et Euroopa Parlament töötab koos koos äh, Valgevene opositsiooniga Ferrero Valdner ning äh, ka Solana on neid küsimusi adresseerinud. aga mina tahaksin, et äh, kuidas, teada, kuidas te hindate Valgevene opositsiooni ja kuidas nad näevad seda, et Euroopa Liit avan, avab ennast opositsiooni suhtes. Anatoli Lebenska ning teised opositsiooniliikmed kuidas nad näevad kontakte ametivõimudega ning äh, kuidas see mõjutab äh, Lukašenko režiimi Valgevenes. ja veel kord suur aitäh selle informatsiooni eest, äh, mida te meieni tõite. La parola al collega Protasevich, che è presidente della delegazione härra Protasevich, Euroopa Valgevene delegatsiooni esimees aitäh, härra esimees, ma olen äh, pele-, Valgevene ja Euroopa Liidu delegatsiooni esimees olnud juba kaks aastat, seetõttu olen ma selle olukorraga ja ka progressiga kursis. Äh, lubage, ma ütlen, äh, väga radikaalselt positsioonilt alustades aasta tagasi ma nõustusin äh, Valgevene-suunalise poliitika muutusega, sest äh, Valgevene oli isoleeritud ja nüüd alust-, alutati läbu-, läbirääkimisi äh, ja see on demokraatia tee. ometigi, mm, kui hinnata nüüd olukorda umbes poolteist aastat hiljem, siis ma ütleksin, et ma olen päris pettunud äh, inimõiguste ja demokraatia toetamise toetamisesse Valgevenes. kõigepealt, eh, mida härra Mingarelli mainis oma sissejuhatavas kõnes. meediavabadus on endiselt eh, väga piiratud, eh, vastavalt rahvusvahelise ajakirjanike organisatsiooni aruandele, mis kuu aega tagasi ilmus. teine küsimus on see, et valitsusvälistel organisatsioonidel ja opositsiooniparteidel ei ole endiselt võimalusi tegutseda nendepoolsed initsiatiivid lükatakse korduvalt tagasi ja ametivõimud ei luba isegi selliseid organisatsioone registreerida. kommunistlik partei tahtis oma nime muuta, aga ometigi oli justiitsministeeriumis seal, justiitsministeeriumiga selle nimemuutuse üle suur probleem mitu nädalat tagasi vastavalt äh, mis puudutab siis äh, valimisseadust, siis äh, sinna on muutused sisse viidud ja arutamiseks on see saadud, saadetud ka parlamendile. aga muudatusi OSCE siiani ei tea. Valgevene poolt on öeldud et, et üheksakümmend protsenti muudatustest on kaasatud, mis on tehtud OSCE poolt, aga keegi ei oska öelda täpselt, millised need muudatused on, kas need on need olulised muudatused või mitte. vastavalt kirjalikule kokkuleppele, mille valimis, valimiskomisjon on teinud, enne, kui see uus seadus parlamendi ette saadeti, konsulteeriti eh, veel kord OSCE ehm, peakorteriga, ehm, aga endiselt on teadmatus, eh, milline, millised eh, on muutused ja nende tulemused. ja lõpuks, nagu härra Migarelli ütles, on endiselt kümme inimest, kes on südametunnistuse vangid Amnesty Internationali eh, hinnangul ning härra Tupskit endiselt eh, hoitakse kinni. teda ma isiklikult tunnen. ja minu küsimus on, et eh, uue Euroopa Liidu Valgevene poliitika kohaselt on tegemist inimõiguste dialoogiga. aga millised on selle dialoogi, dialoogi tulemused? kas sellel on üldse mingisuguseid tulemusi? ja teiseks, täna hommikul, kui meil oli arvamuste vahetus äh, uue kõrge välispoliitika esindajaga, paranes Ashtoniga, ta ütles, e, e, ta mainis mitu korda vaikset äh, diplomaatiat. ja ma olen mures, et see vaikne diplomaatia Valgevene puhul tähendab seda, et inimõiguse, inimõiguste rikkumised vaikitakse maha. ja ma ütlen, et see on väga riskantne, mitte ainult meie jaoks, aga just äh, Aleksander Minikivitš juhitud äh, opositsiooni poolt äh, suhtes, kes toetab Euroopa Liidu poliitikat. see tähendab seda, et Euroopa Liidu poliitikat kaotavad usaldusväärsuse Valgevene ühiskonnas, sellepärast et poliitika ei too kaasa mitte mingisugust tõelist muutust, aga teiseks ja võib-olla veel olulisemalt, eh, ta kaotab ka usalduse meie suhtes. kui see poliitika ei kaasa opositsiooni sellesse dialoogi. ja seetõttu ma tahaksin öelda, et eh, Itaalia peaministri ametlik visiit Valgevenesse Äh, toimus. ja esimest korda tuli Euroopa äh, kõrge valitsusjuht äh, Minskisse, aga selle visiidi käigus ei mm, kohtunud ta demokraatliku opositsiooni liidritega ja ma arvan, et see on ohumärk, sellist olukorda peaks Euroopa liidrid tulevikus vältima. Bene, dopo questi due interventi mm, abbiamo una lista di eh... tänan, ja pärast neid äh, sõnavõtte on meil veel sõnasoovijaid ja kuna me peame rääkima ka Süüriast ja Afganistanist, siis äh, palun, kolleegid, rääkige ainult kaks minutit ja esimesena saab sõna kolleeg Schultz. härra Mingarelli oma sõnavõtus Te rääkisite võimalustest äh, sõlmida naabruspoliitika alane leping ja seetõttu ma esitangi küsimuse, et kas üks äh, partnerlus võib teist takistada või blokeerida või kuidas te hindate praegust tolliliitu Valgevene ja Venemaa vahel ning kuidas te hindate seda tõsiasja, et kui me räägime partnerluslepingust äh, Venemaaga, siis äh, oluliseks punktiks on WTO liikmelisus ja Venemaa on nüüd öelnud, et tema on valmis liituma WTO-ga ainult äh, koos Valgevenega. kas te arvate, et Valgevene on küps liitumaks WTO-ga täna? Questa è una zitta. Eh? Uh mhm. -huh. Sì. Allora, la parola al collega Kovac. Collega Koval, palun. E, panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, wydaje mi się daamid ja härrad. tahaksin toetada härra Protasevitši seisukohta. tegemist on olulise hetkega alustamaks selle dialoogiga. kui äh, opositsioon kõrvaldatakse poliitilistest suhetest, siis äh, tähendab see, et Euroopa Komisjon ja Euroopa poliitika viivad läbi, viivad ellu teadlikku poliitikat, mille tulemuseks on Lukašenka režiimi tugevnemine. see tähendab ka, et see režiim muudetakse legitiimseks. kas te olete veendunud, et sedasorti suhted äh, opositsiooniga on meie jaoks piisavad? kas te arvate, et nad äh, aitavad äh, kaasa opositsiooni mainele. kas te võiksite anda meile täpset infot äh, selle kohta, millised on, äh, olid suhted äh, opositsiooniga Ferrero Valdneri ning Solana visiidi käigus? tahaksin, et te täpsustaksite, miks härra Berlusconi opositsiooniga ei kohtunud. kui te ei saa vastata mu küsimusele praegu, siis esitan selle uuesti kirjalikult, sest tean, et see on väga äh, keeruline teema. just praegu äh, on mängus opositsiooni maine, ma räägin äh, oma Poola kogemusest, sest opositsioonil on vaja poliitilist prestiiži ning mainet, see on minu jaoks äärmiselt oluline küsimus. palun teil vastata sellele väga detailselt, austatud direktor. ning mu teine küsimus puudutab valimisseadust mulle tundub ning ma palun, et ühemõtteliselt kommenteeriksite seda. ei ole õigustatud kiita härra Lukašenkot selle eest, et ta muutis valimisseadust. tegemist on vabade valimistega, valimisseadus aga ei taga alati vabu valimisi. valimisseadusest võib saada justkui äh, miski, mis äh, varjutab äh, ning äh, elimineerib vabad valimised. sõna on Andrik Jeenel. ning palun teil sõna võtta võimalikult lühidalt, ma ei taha küll siin tsensuuri kehtestada, aga kõik peavad saama sõna võtta. Of the situation in Belarus suur tänu ülevaate eest Valgevene kontekstis. ma tahaksin küsida maa majandusliku olukorra kohta. kas te teate, millises olukorras on äh, tänane Valgevene majandus, eriti just kui arvestada maailma mm, majanduskriisi? Valgevene ametivõimud on võtnud ette samme äh, majanduse liberaliseerimiseks viimastel aastatel ja nad väidavad, et nad on andnud äh, välismaiseks investeeringuteks äh, rohkem vabadusi. kas te olete nende väidetega nõus ja kas te näete, et äh, Valgevene majandus on avanemas Euroopa ettevõtetele? minu teine küsimus puudutab hiljutist Venemaa ja Kasahstani poolt äh, välja öeldud, et kas need riigid ko koos äh, WTO-ga liituvad, kas tegemist on lihtsalt äh, propagandaga või on see tõesti tõsine väljaütlemine? suur aitäh! härra Vigenin, palun. aitäh, mm, esimees ma olen äh, Euronesti assamblee liige, juhataja ja võtan ka selles positsioonis nüüd sõna. ma tahaksin toonitada, et meie parlament ei ole valmis tunnustama seda viisi, kuidas Valgevene parlament on valitud ja me ei saa kutsuda Valgevene parlamendi liikmeid osalema täielikult oma assamblee töös. me oleme võtnud mõned vastust, otsused vastu sel aastal, oleme valmis tegema väikeseid samme edasi, aga meil ei ole demokraatlikku parlamenti seal ja me ei ole nõus kaasama Valgevene parlamendi liikmeid täielikult oma assamblee töösse. loomulikult see põhjustab mitmesuguseid probleeme, ma ei taha siin laskuda detailidesse, aga ma tahaksin teilt küsida, et kuidas te hindate Valgevene osalust idapartnerluses praeguse hetkeni ja ühtlasi tahaksin küsida, et äh, mida oleks veel selles poliitikavaldkonnas äh, ära teha? kas äh, Valgevene kutsumine või mittekutsumine võib selle projektiga küsimärgi alla seada, võib seda õõnestada ja kas teie arvates oleks Euroopa poolt äh, tark kujundada välja koordineeritud poliitika nõukogu komisjoni ja parlamendi poolt eh, siis Valgevene suhtes. kas oleks võimalik kujundada selline poliitika nüüd välja, millega me oleme tegelikult juba algust teinud? ütlen seda kõike sellepärast, et ma usun, et eh, meie parlamendina peame andma oma panuse selle poliitika väljatöötamisele, aga mitmesuguseid küsimusi ja põhimõtteid, millest me ei saa üle ega ümber, nii et äh, seetõttu meil on vaja teie toetust ja ma olen täiesti kindel, et äh, teil on vaja ka meie toetust, et idapartnerlus edukaks muuta. tänan. Grazie, la parola al kolleeg Tannok. kolleeg Tannok, palun. tänan, esimees. kahe tuhande teisel aastal liitusin Valgevene, Moldova ja Ukraina komisjoniga ja mäletan härra Mingarellit juba sellest ajast, nii et ta on kogenud äh, Valgevene vaatleja. ma olen täielikult nõus sellega, et isolatsioonipoliitika, mida on viljelenud liikmesriigid ja ka USA, on tekitanud Valgevenes sellise eba, Euroopa Kuuba ja nüüd äh, praegune pitsa ja prääniku lähenemine on õigem Lukašenka on kaval rebane, ta on äh, oma olemuselt homo sovjetikus, temast ei saa kunagi demokraati, aga ta saab aru meie võimu poliitikast ja me peame temaga võrdsetel alustel suhtlema ja tahaksin nüüd Hanga Minkarellilt äh, küsida üht-teist äh, NATO Edinburghi kohtumisel tõusetus Valgevene-Venemaa militaar äh, õppuse teema, kuhu Euroopa Liidust kedagi ei kutsutud ja legendiks oli siis äh, Leedu terroristide vastu võitlemine ja, ja Poolas mingisuguse ülestõusu mahasurumine, nii et kuidas te seda kommenteerite, tänan? Grazie, eh, la parola al collega Grzbi. kolleeg Grzib. aitäh, esimees arvan, et äh, meie tänane arutlusteema on väga oluline, sest äh, selle peab asetama hiljutise visiidi konteksti. Valgevene opositsioon äh, käis hiljuti siin parlamendis ning seda delegatsiooni juhtis härra Milinkevitš ning äh, see delegatsioon kohtus peaaegu kõigi parlamendi kõrgete ametnikega. mida selle kohtumise käigus arutati? me rääkisime mitte ainult äh, meedia ning sõnavabadusest või ka opositsiooni olukorrast Valgevenes, ütlesime ka, et äh, tõeliseks katsumuseks Valgevenes saavad kohaliku omavalitsuse valimised järgmisel aastal ning äh, just nimelt äh, niiviisi äh, katsetatakse uut valimisseadust, et näha, kas ta on hästi välja töötatud, me näeme, kas seda kohaldatakse hästi ning kui see töö vist tõepoolest niiviisi aset leiab, siis kas see parandab ka opositsiooni osalust poliitilises elus? teine küsimus, majanduslik olukord, mis praegu on väga raske ning see on loomulikult seotud ka Äh, kasvava nafta hinnaga ning teiste energiaallikate hinna kasvuga maailma tasemel. ning küsimus, mille peame siin esitama, on mil määral Euroopa Liit rahaliselt aitab äh, selleks, et stabiliseerida olukorda Valgevenes. Äh, Valgevene opositsiooni kohaselt on see väga oluline element, mis võib kaasa tuua samuti muutuse. ning me võiksime abistada Valgevene tingimusel, et tuuaks, et tehakse, viiakse läbi muutusi sõnavabaduse ning meediavabaduse osas. kas te võtate seda oma äh, plaanides ka arvesse? ning äh, viimane punkt. see puudutab äh, viisahindade vähenemist Valgevene kodanikele. härra volinik Barrot ütles, et äh, praegu kehtivate juriidiliste lahenduste kohaselt sellist võimalust ei ole, aga kas äh, on võimalik, et selles vallas tehakse samuti edusamme? härra Panseri. aitäh, esimees. ma olen teiega nõus, härra Mingarelli. ma arvan, et meie eesmärk peab olema panna paika vajalikud tingimused selleks, et Valgevene muutuks demokraatlikumaks riigiks. komisjoni nõudmised on seega väga hästi õigustatud. ma arvan, et me peame nõudma, et kohand-, kohaldataks valimisseadust, et seda muudetaks ning me peame arvestama ka pluralismi puudulikkusega ning poliitiliste probleemidega selles riigis, nii et meil on vaja veel palju ära teha tahaksin meenutada seda, mida ütles minu kolleeg Podassjevitš. kuidas komisjon suhtub äh, Itaalia peaministri visiiti Minskisse äh, ning tema kohtumisse härra Lukašenkoga? selle tulemusel Valgevene arvas, et Euroopa Liit on avanenud Valgevene suhtes ma arvan, et äh, kõikidel riikidel on õigus äh, korraldada oma riigi visiite väljaspoole, aga tahaksin teilt küsida, kas leidis aset konsultatsioon nõukogu ning komisjoni vahel ning kas äh, anti mandaat näiteks Itaalia peaministrile avada diplomaatilised suhted äh, Valgevenega ja kui see nii ei ole, siis äh, tahaksin teada, milline on teie seisukoht selle visiidi osas? kas me peame lähtuma välispoliitikast, milles igaüks teeb äh, seda, mis ta tahab? ma kasutan ära teie kohalolekut siin selleks, et esitada see küsimus, sest ma arvan, et tegemist on väga olulise ning delikaatse küsimusega. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es eh, biju. suur aitäh, härra esimees. ma olen käinud Valgevenes mitmeid kordi ja ma olen selle olukorraga tuttav. täna võiksid eh, kõik öelda seda, et nad on opositsiooni eh, võtmeisikud ma tean, millele härra Milikevitš äh, vihjab, ta esindab ainult kolmesadat inimest, opositsiooni ei ole olemas, seda ei, tal ei ole Valgevene inimeste enamuse tu-, tuge. ja seetõttu minu küsimus on, et kas komisjon ja nõukogu plaanivad äh, muuta dialoogi Valgevene valitsusega intensiivsemaks, aitäh! kolleeg Arlaki, praegu. härra Arlaki on äh, meie viimane kõneleja olgu siis härra Minelli. aitäh, esimees, aitäh kõikide nende küsimuste ning kommentaaride eest, vastan neile kõigile lühidalt. uus valimisseadus kõigepealt. me ei saa praegu veel teile äh, anda infot meie enda hinnangu kohta, sest äh, see valimisseadus viidi sisse vaid paar päeva tagasi, aga vaatlejad ütlevad kõik, et äh, tegemist on äh, sammuga õiges suunas. tegemist ei ole meie enda hinnanguga, sest äh, me ei saa veel seda hinnangut anda, aga mõningad vaatlejad on seda valimisseadust uurinud ning nad ütlevad, et tõepoolest on sammuga, mis läheb demokratiseerimise suunas ning suunas, mis võimaldab luua äh, paremad tingimused äh, valimiste heaks läbiviimiseks. härra Koval ütles, et äh, on hea võtta vastu uus valimisseadus, aga seda on vaja ka kohaldada. loomulikult on selge, et sellest iseenesest ei piisa, aga see on ju vajalik, tegemist on esimese sammuga kõigepealt on ju vaja vastu võtta uus seadus, mis vastab OSCE ning äh, ülemkomissari äh, nõudmistele ning seejärel on vaja seda kohaldada. ning kui seda ei kohaldata kohalike omavalitsuste puhul, mis leiavad aset äh, kahe tuhande kümnenda aasta kevadel, siis peame sellest tegema omad järeldused. aga me ei saa näha seda olukorda vaid mustalt või valgelt, tegemist on sannuga õiges, sammuga õiges suunas, sellest iseenesest muidugi ei piisa. kontaktid opositsiooniga. ma lükkan ümber selle, mida ütles üks parlamendisaadik äh, selle kohta, et me jätame kõrvale opositsiooni. see ei ole sugugi õige. iga visiidi korral, mille komisjoni või nõukogu sekretäriaadi ametnikud on korraldanud, oleme me kohtunud ka opositsiooniliikmetega. kui kõrgem esindaja Solana sinna läks, siis ta kohtus ka nendega ning volinik Ferrero Valdner samuti. nii et see on vale niimoodi väita. me kohtume opositsiooniga iga kord, kui me seal käime. juba aastaid, juba üheksakümne seitsmendast aastast saati oleme äh, ra rahastanud äh, Äh, meediakanaleid, vabaühendusi, kodanikuühendusi, ametiühinguid ja palju teisi. meile heidetakse ette, et me ei ole rahastanud poliitilisi parteisid. me oleme selgitanud, et vastavalt meie äh, finantsmäärustikule ei ole võimalik rahastada poliitilisi parteisid äh, ühenduse eelarvest aga loomulikult nende liikmesri-, liikmesriikide sihtasutused võivad seda tööd teha niisiis kordan üle, meie ametnikud ei ignoreeri opositsiooni, me kohtume nende liikmetega süstemaatiliselt ning järgmine kord, kui Helen Milinkevitš siia tuleb, siis küsige talt seda, ta anna-, vastab teile. opositsioon toetab enamuses äh, suhete loomise poliitikat enamus neist ütleb, et me peaksime sinna minema arvukamalt, alustama koostööprogrammidega, saatma sinna eksperte. Nad ei taha olla isoleeritud, nad tahavad olla kontaktis ülejäänud maailmaga. seda väidab meile opositsiooni enamus. loomulikult äh, väidavad nad meile, et me ei tohi lasta ennast ka petta Lukašenko viimaste otsuste poolest, poolt Lukašenko näitab üles head tahet, aga seda vaid seetõttu, et tal on majanduslikud ning rahalised raskused ning mitte seetõttu, et temast on saanud demokraatia pooldaja. igatahes opositsiooniliikmed ütlevad, et me peaksime seda avanemist ära kasutama, sinna minema ning äh, tagama, et aina rohkem Euroopa Liidu kodanikke käivad Valgevenes ning loovad seal kontakte opositsioon on ka lõhenenud, mis äh, omakorda äh, Äh, aitab kaasa Lukašenka headele tulemustele valimiste käigus. see ei tähenda loomulikult, et äh, valimised on vabad ning ausad. siin peab arvesse võtma kahte elementi. esiteks, äh, opositsioon on jagunenud ning teised, teiseks, vabandust, senimaani on keskmine elatustase Valgevenes kõrgem olnud kui mõningates naaberriikides. tegemist on faktiga Maailmapanga ning äh, Rahvusvahelise Valuutafondi andmetega. see näitab, et isegi oleksid, kui oleksid Valgevenes vabad ning ausad äh, valimised, siis äh, ei oleks tulemus sugugi kindel. härra Protasevitš küsis, millised on Euroopa Liidu avanemise tulenum-, tulemused, selle poliitika tulemused, mida viiakse läbi juba kaks aastat. Teil on õigus, tulemused ei ole väga head ning me oleme üle korranud, et äh, alustatud reformid ei ole ei süstemaatilised ega ka pöördumatud. see kõik on väga habras. aga nagu härra Tannok ütles, siis teist valikut meil ei ole. teine valik on riigi isoleeritus ning see ei vii meid mitte kuskile. nii et isegi, kui me arvame, et need äh, reformid on väga tagasihoidlikud ning ebapiisavad, siis ma arvan, et me peaksime siiski neid toetama, äh, kasutades kepi äh, ning porgandipoliitikat. Te väitsite, et äh, ei ole poli-, op-, poliitilise opositsiooni tegutsemisvabadust, see on loomulikult õige, Valgevenes on veel ohtlik olla poliitiline vastane ajakirjandus ei saa vabalt tegutseda ning vabaühendused ei saa oma tegevust registreerida vabalt. Teil on õigus, loomulikult on tehtud väikseid edusamme õiges suunas ning me peame neid toetama. kas see toob kaasa ka oodatavaid tulemusi, ma ei tea sellest midagi. aga palju ohtlikum on mitte midagi teha, nad isoleerida, kui üritada neid suunata õiges äh, suunas ning siin pöördun proua küsimuse poole, mis puudutas äh, majandusolukorda. esimest korda kaheteistkümne, kolmeteistkümne aasta jooksul on äh, selles riigis tõelised äh, majanduslikud ning rahanduslikud probleemid, sellel on mitmeid põhjuseid, esiteks Vene nafta hind tõuseb pidevalt ning see põhjustab Valgevenele probleemi, sest selle majandust subsideeriti kunstlikult madalate Vene nafta hindadega ning loomulikult on nüüd ka ülemaailmne majanduskriis. see ühelt poolt sundis valgevenelasi alustama läbirääkimisi FMI-ga selleks, et saada rahastamisvahendeid neilt ning äh, ka läbirääkimisi Euroopa Liiduga. komisjon tegi ettepaneku parlamendile koostada äh, kava eraldada kakssada kolmkümmend miljonit eurot ning äh, seda teha vastavalt FMI tingimustele ning nõudmistele. nii et äh, majanduslik olukord on väga raske ning äh, ei ole kindel, et selle režiimi juhid avavad režiimi. esitati küsimus ka tolliliidu kohta, mis Valgevene äh, on äh, moodustanud Kasahstani ning Venemaaga, millised on selle mõjud? juba aastaid on äh, tolliliit olnud Valgevene ning Venemaa vahel, aga see ei ole toiminud. sama on kõigi lepingutega, millele sõlmiti alla CIS-i raames. see kõik on väga vähe kaasa toonud, nii et see tolliliit ei toimi ning äh, piirangu, palju piiranguid kehtivad endiselt. kui nüüd siis äh, sõlmitakse tolliliit äh, Valgevene, Venemaa ning Kasahstani vahel, kas see mõjutab siis ka meid? see ei takista meid alla kirjutamast partnerlus- ning koostöölepingule Valgevenega ning see ei takista meid ka välja töötamast tegevuskava naabruspoliitika raames. probleemiks, probleem tekib, kui ühelt poolt on Äh, Valgevenel tolliliit ning teiselt poolt äh, tahab ta luua äh, vabakaubandusliitu meiega, siis see ei ole võimalik. me ei saa veel pidada läbirääkimisi vabakaubanduslepingu üle Valgevenega. ning Venemaa otsustas nüüd, et ta tahab liituda Maailma Kaubandusorganisatsiooniga ning seetõttu on ka läbirääkimised jäänud patiseisu natuke osalemine idapartnerluses on toonud väga positiivseid äh, tulemusi, on neli platvormi, äh, energiatarnekindlus, valitsemistavad, äh, majanduse integreerimine ning people to people kontaktid. iga kord on aset leidnud koosolekuid ekspertidega ning valgevenelased on väga entusiastlikud. võib ette tulla probleeme, kui nad tunnustavad Lõuna-Abhaasia ning äh, Abhaasia ning Lõuna-Osseetia iseseisvust. see loomulikult toob kaasa äh, probleeme Gruusiaga, mis on ka idapartnerluse liige. härra Tännuki küsimus äh, paneb mind raskustesse. viimase välisasjade ning välisasjade nõukogu raames ka kuulsime, et äh, tegemist on tõsise probleemiga. ja härra Panseri küsimus Berlusconi külaskäigu kohta. komisjoni ametnikuna ma ei saa öelda oma arvamust selle kohta, mida riigipead või valitsusjuhid teevad välisvisiitide ajal komisjon, nõukogu ja parlament äh, on äh, arvamusel, et äh, me peame selles küsimuses tegema omavahelist koostööd, me hea meelega anname teile teada oma tegevustest ja räägime ka sellest, kuidas oleks võimalik paremini koordineerida oma strateegilisi samme. kas teil on protseduuriline küsimus? härra esimees, mulle tundub, et minust saadi valesti aru. kas see on protseduuriline küsimus? minust saadi valesti aru, sellepärast et te ei lubanud mul lõpetada, kui ma esitasin oma küsimuse ma tean, et kontaktid äh, leidsid aset, aga kas te leiate, et need kontaktid opositsiooniga on piisavad ja proportsionaalsed, ma ei taha teineteisest valesti aru saada, härra Mingarelli. ja loomulikult äh, ja me tahame kindlasti, et olukord oleks parem, et neid kontakte oleks veidi rohkem, me tahame neid stimuleerida, aga kahjuks asi on nii, nagu ta on. tänan selle päevakorrapunkti käsitlemise eest ja nüüd läheme edasi assotsiatsioonilepingu juurde, mis käsitleb äh, Süüriat, ma nüüd ei pea siin äh, sissejuhatavalt äh, pikalt rääkima, annan kohe sõna härra Mingarellile nagu te teate, sõlmiti hiljuti assotsiatsioonileping Süüriaga kahe tuhande neljandal aastal viidi läbirääkimised lõpuni, aga poliitiliste raskuste tõttu Euroopa Liidu ning Süüria vahel tol ajal otsustas nõukogu, et äh, sellele lepingule siiski alla ei kirjutata ning seda ei ratifitseerita. kahe tuhande kaheksandal aastal pärast äh, Süüria poliitika arengut äh, ning paranemist tema naaberriikide suhtes otsustati nõukogus, et äh, on õige aeg taasalustada läbirääkimisi Süüriaga. me kaasajastasime seda assotsiatsioonilepingut kahe tuhande kaheksanda aasta lõpus, me kahe tuhande kaheksanda aasta detsembris käisime äh, Dam-, töötama ASIS ning äh, kahe, kahe tuhande üheksanda aasta alguses tõlkisime me selle kõik, selle lepingu kõikidesse Euroopa Liidu keeltesse, äh, kontrollisime tema juriidilise küljed üle ning seejärel äh, rääkisime ka inimõiguste küsimusest Süürias. seetõttu võtsime vastu ühepoolse deklaratsiooni inimõiguste kohta ning tingimuste kohta, mil puhul selle lepingu võib peatada Rootsi eesistuja kutsus novembris seejärel äh, Süüria välisministri Brüsselisse lepingule alla kirjutama. välisministri vastus oli, et äh, nad ei olnud valmis sellele lepingule kohe alla kirjutama, nad peavad lähemalt uurima seda äh, lepingut ettevaatlikult ning et äh, seejärel nad äh, jälle pöörduvad meie poole, et öelda, kas nad tahavad äh, sellele lepingule niiviisi alla kirjutada. komisjon tegi ettepaneku Süüria ametivaimudele aidata neil hinnata seda lepingut, aga Süüria vastas, et see ei olnud vajalik, nad viivad hindamised ise läbi ning esitavad president Assadile oma hinnangu tulemused märtsikuus kahe tuhande kümnendal aastal me teame, et nad on läbi viinud konsultatsioone naaberriikidega, kellel on assotsiatsioonilepingud nagu Alžeeria, Egiptus ning Jordaania. seega miks siis süürialased arvavad, et neil ei ole vaja kohe sellele lepingule alla kirjutada? meie arvates on siin kolm põhjust. esiteks protokolliga seotud äh, põhjus, me andsime äh, Süüria ministrile aega kümme päeva, et Brüsselisse tulla ning äh, tema arvas muidugi, et äh, tegemist ei olnud vastuvõetavate tingimustega. ta omalt poolt äh, võib-olla arvas, et äh, meie lasime neil neli aastat oodata ning seejärel andsime talle vaid kümme päeva. teine põhjus. Süüria ameti võimudele tekitas probleeme ühepoolne deklaratsioon inimõiguste kohta. see deklaratsioon ei too otseseid tulemu-, tulemusi küll Süüriale, aga Süüria arvab, et seda tehti kooskõlas teiste äh, piirkonna äh, riikidega ning äh, et teiste riikide suhtes sedasorti deklaratsioone ei ole tehtud. ning lõpuks süürialased arvavad, et majanduslikult ei too see leping neile kasu, lühiajaliselt kaotavad nad maksutulusid Nad kardavad, et mõningad nende ettevõtted peavad juba haavatavates sektorites äh, vastu seisma kasvanud konkurentsile, võib juhtuda ka, et äh, Euroopa eksport äh, Süüriasse mõningates sektorites kasvab, samas kui vastupidine on lühemas perspektiivis ebatõenäoline. süürialased taotlesid ka suuremat finantsabi selleks, et nad saaksid olla konkurentsivõimelised selle lepingu sõlmimisel meie omalt poolt äh, seletasime süürialastele, et äh, keskpikas ning pikas perspektiivis toob see leping äh, neile kasu, sest struktuuri ning poliitilised reformid võivad ainult kasu tuua Süüriale. ning ma arvan, et me peaksime ka Damasis seda seisukohta kaitsema, kaitsma, kui me sellele lepingule lähme sinna alla kirjutama sest meil on vaja lepingulist alust selleks, et süvendada tihe, tihendada suhteid selle väga olulise partneriga. see on minu kokkuvõte. Eh, oh, aitäh. Eh, nüüd on juba sõnasoovijaid. kõigepealt eh, assotsiatsiooni lep-, rap-, lepingu raportöör, palun suur aitäh, esimees härra Mingarelli. kui te võrdlete eh, Euroopa Liidu ja Süüria assotsiatsiooni lepingut eh, teiste lepingutega mm, Euroopa Liidu ja teiste riikide vahel, just eh, Vahemere piirkonnas. mis on selle mm, Süüria lepingu eriliseks jooneks nii poliitiliselt kui ka majanduslikult? Te rääkisite meile, et äh, Süüria kartis seda, et nende maksutulu väheneb ning, äh, ning samal ajal oli huvitatud impordi äh, suurenemisest Euroopa Liitu. kas need hirmud olid põhjendatud ja kas kuidagi on see Süüriale ka heastatud, näiteks lepingu muudatusega? kolmandaks, inimõiguste olukord. kuidas on inimõiguste olukord äh, muutunud sellest ajast, kui Süüria peale Doha tippkohtumist isolatsioonist äh, välja tuli kahe tuhande kaheksanda aasta juulis? suur aitäh, härra Salafranca! Äh, aitäh, härra esimees! ma järgisin väga hoolikalt seda, mida härra Mingrelli meile äh, rääkis komisjoni positsioonist ning selle muutusest. ma tahaksin teada, mikspärast äh, nõukogu on muutunud äh, oma algset poliitikat ning kas Liibanoni küsimus ja suhete taastamine Liibanoni ja Süüria vahel mängivad rolli selles muutuses ja kas ma võiksin samuti küsida äh, milline on tavapärane komisjoni praktika? kas tõepoolest antakse ainult kümme päeva ette teada, kui assotsiatsioonilepingu äh, sõlmimisele riiki kutsutakse? sest äh, see on väga lühike aeg ja diplomaatias inimesed ei käitu tavaliselt sedamoodi ühepoolne deklaratsioon, mis Euroopa Liit äh, inimõiguste suhtes dekla-, assotsiatsioonilepingus tegi, näitab äh, väga selgelt, mis on meie eesmärk. samuti näitab see suhtumist, äh, mis, mis ei aita olukorrale kaasa härra Mingarelli rääkis meile äh, Valgevenest äh, ning äh, rahandusolukorrast. juttu oli ka surmanuhtlusest. kas komisjon rääkis selle, sellest ka Valgevene kontekstist? aitäh, härra Potering no,. härra esimees ma soovin tänada härra Mingarellit selle töö eest, mida ta teeb Euroopa Liidu jaoks väga olulises valdkonnas. ma usun, et Süüria on võtmetähtsusega riik Lähis-Idas ja tema olulisust ei saa üle hinnata. kolleeg Salafranca mainis just Liibanoni ja ma tahaksin ka toonitada seda, mida ütles asepresident, vabandust, aseesimees Dominic Boudis. Süüria on sama oluline kui Iraan. ja kui me tahame edu saavutada selles piirkonnas, meil tuleb parandada suhteid Süüriaga. Süüria võib anda ka oma panuse Lähis-Ida protsessis äh, Palestiina ja Iisraeli küsimuses. ma tahaksin öelda üht-teist ka Süüria ja inimõiguste kohta ma külastasin Süüriat eelmisel aastal, kohtusin erinevate religioonide juhtidega ja Süürias on äh, usuvabadus äh, paremini tagatud kui paljudes teistes Araabia riikides. usujuhid ütlesid mulle, et äh, kristlaste ja moslemite vahel on seal head suhted, nad saavad kõik vabalt oma usku praktiseerida ja töötada samas, äh, mis puudutab inimõigusi üldiselt, siis meiepoolne ühepoolne deklaratsioon on täiesti äh, omal kohal ja ma tahaksin äh, öelda, et Sarkozy võttis kolmeteistkümnendal juulil kaks tuhat kaheksa Vahemere tippkohtumisel väga olulise algatuse ette ja ma usun, et me peaksime jätkama selles vaimus ja suge-, tugevdama oma tuhteid, suhteid Süüriaga, see on minu poliitiline soovitus täna. tänan ja kolleeg Tännok, palun. tänan, esimees. ma olen endiselt äh, mures seoses sellega, et Damaskus toetab äh, islami džihaadi äh, Hamasi ja Hezbollat, mida komisjon seoses sellega plaanib ette võtta nüüd äh, Venemaa relvi on tarnitud äh, Hezbollale, Iraan on finantseerinud ja selline Teherani Damaskuse telg on moodustunud. ma olen mures seoses sellega, et äh, aset leidis mingi kahtlane plahvatus, mis võib olla ähm, Põhja-Korea tuuma mingi uuringute äh, üksus äh, ja see plahvatus leidis aset Süürias, aga nad võivad kasutada niimoodi Põhja-Korea abi. Neil võib olla massihävitusrelvi, tuumarelvi, neil võib olla bioloogilisi relvi. räägiti sellest, et äh, assotsiatsioonilepingusse tuleks panna sisse klausel selle kohta, et nad peavad vabanema keemiarelvadest, aga mis sellest klauslist on nüüd saanud? ja lõpetuseks äh, väga delikaatne küsimus, ÜRO juhitud äh, Hariri mõrva uurimine Liibanonis. mis äh, on nüüd saanud äh, nendest nii-öelda julgeolekuorganite tegelastest, kes olid Süüria valitsusele lähedased ja keda süüdistati selles mõrvas? härra Mingarelli, palun. aitäh, esimees. härra Budis esitas kolm väga täpset küsimust. selle Äh, lepingu era, eripära võrreldes Araabia riikidega sõlmitud assotsiatsioonilepingutega. eripära on ühepoolne inimõiguste deklaratsioon. peab täpsustama, et kõikides sedasorti lepingutes on inimõiguste klausel väga osa, oluline osa lepingust. see tähendab, et kui üks osapool, seega siis äh, nüüd Euroopa Liit, arvab, et tegemist on ilmselge inimõiguste rikkumisega, siis võib ta äh, peatada selle lepingu jõustumise ja seda igal hetkel. asjaolu, et meil on tehtud sedasorti ühepoolne deklaratsioon, eh, ei eh, lisa omalt poolt mitte midagi, tegemist on poliitilise tahte väljendusega. meil on juba olnud eh, lepinguid, mille puhul üks osapool on rikkunud inimõigusi, aga lepingut ei ole peatatud ma räägin kusjuures nii suurtest riikidest, nii et tegemist on poliitilise tahte küsimusega. kas nõukogul on mingil hetkel piisavalt poliitilist tahet kasutamaks seda klauslit selleks, et peatada lepingu, leping? on ka üks eripära ja see era, eripära ongi see ühepoolne deklaratsioon. ja see toob ja see võeti vastu vaid selle tõttu, et üks liikmesriik blokeeris muidu lepingut. kas süürialaste hirmud on õigustatud? asjad ei ole jällegi musta või valge kirjud ainult. on selge, et lühemas perspektiivis selle lepingu rakendamine võib kaasa tuua raskusi mõningates haavatavates majandussektorites kui äh, avatakse majandus, äh, mis oli väga nõrk rahvusvahelise konkurentsile, siis äh, mõningad sektorid, mida senimaani kaitsti, on haavatavad rahvusvahelisele konkurentsile. ning see võib juhtuda nii Süürias kui ka ükskõik teises riigis, mis avab oma majanduse. seda aga vaid lühemas perspektiivis. selge on ka, et lühemas perspektiivis kaotab Süüria oma tollimaksetest pärinevaid sissetulekuid me äh, seletasime omalt poolt, millised võimalikud lühiajalised äh, kaotused Süüriale võivad osaks saada ning millised pikaajalised äh, võidud. selge on aga, et Süüria majandus peab moderniseerima, ükskõik, kas ta kirjutab alla või mitte sellele assotsiatsioonilepingule. Süüria valitsus, nagu kõik valitsused, tahab parandada äh, oma elanikkonna elatustaset, selleks peab ta kaasajastama oma majandust ning seda avama ülejäänud maailmale. tegemist on protsessiga, mis on juba alguse saanud ning meie omalt poolt peame toetama seda protsessi. meil on ka eelarve koos, koostöö eelarve, mis peaks aitama meil toetada äh, Süüria ettevõtteid äh, mitmetes valdkondades. niisiis, vastates äh, esimehe küsimusele, loomulikult äh, lühemas perspektiivis võib ette tulla raskusi, aga meil on võimalusi neid ületada ning pakkuda Süüriale võimalusi saada pikaajalist kasumit. ma ei saa teile vastata lihtsalt jah või ei kahjuks sellele küsimusele. inimõiguste olukord. ma arvan, et see on küllaltki stabiilne Süürias. vabandust äh,, härra Salafranca esitas ka küsimuse. miks Euroopa Liit äh, muutis oma lähenemisviisi, sest Süüria parandas oma suhteid suure hulga naabritega, eelkõige just äh, Liibanoniga te teate seda riiki väga hästi ning teate, et Süüria äh, loos lõi esimest korda diplomaatilised äh, suhted äh, Liibanoniga, neil on seal suursaatkond ning suursaadik. nii et see on juba edu. ka mõningate teiste naaberriikidega on Süüria sõlminud sidemeid, alustas läbirääkimisi Iisraeliga, Türgi vahendamisega abiga. loomulikult need on nüüd patiseisus, aga vähemalt oli tegemist äh, õige otsusega. Äh, näiteks ka moodustati Liibanonis äh, rahvusliku ühtsuse valitsus ning seal toimisid valimised. see on juba piisavalt hea omalt poolt. ma arvan, et Süüria on mänginud äh, positiivset rolli selles kõiges. me peame seda arvest võtma kui me loomulikult äh, on ju iseenesestmõistetav, et Süüria president, äh, kui tal paluti neli aastat kõigepealt oodata, siis ei saa ta sundida kümne päeva jooksul siia tulema. härra Tännoki küsimus Hezbollah kohta ning Hamasi kohta. kui me räägime Süüria ametivõimudega sellest, siis palume, et nad kasutaksid oma mõjuvõimu selleks, et Hezbollah ja Hamas mängiksid äh, positiivset äh, rolli Gazas ning Liibanonis. me teeme seda iga kord, kui me Süüria ametivõimudega suhtleme. me üritame leida ka parimat viisi aidata liibanonlastel kontrollida Süüria ning Liibanoni vahelist piiri, sest me kõik teame, et suur osa Hezbollah, Hezbollah relvastusest äh, tulevad just nimelt üle selle piiri nii et äh, meil on dialoog äh, Süüria ametivõimudega selleks, et võimal-, neile seletada, milline on nende võimalik mõjuvõim selle rühmituse üle ning äh, me soovime, et nad kasutaksid oma mõjuvõimu selleks, et mõlemat liikumist mõõdukamaks muuta. massihäirvitusrelvad on klausel lepingus, mille kohaselt mõlemad osapooled lubavad võidelda massihälvitusrelvade leviku vastu. on vaja poliitilist tahet selleks, et kontrollida selle klaus-, klausli kohaldamist. peaminister Tariri mõrv, ma ei tea, mida kohus järeldab, ma ei oska seda ette näha, aga ma tean, et komisjon rahastab seda kohust ning Euroopa Liit toetab selle kohtu toimimist selleks, et äh, tuua valgust poliitilistele mõrvadele ning eelkõige just peaministri mõrvale. Ultimo dossier, la nuova strategia per l'Afganistan. viimane punkt meie päevakorras on uus Afganistani strateegia. tegemist on arvamuste vahetusega raporti kava üle, seetõttu ei ole veel mingit dokumenti vaid tegemist on äh, võimalusega komisjoni liikmetel avaldada oma arvamust. seetõttu annan kohe sõna härra Arlakile. aitäh, härra esimees. Äh, selle äh, raporti näol ei ole tegemist teiste strateegiate mm, dubleerimisega vaid ma tahaksin lihtsalt rääkida sellest raportist eh, kaks minutit ja paluda oma kolleegidel eh, teha ettepanekuid. selle eh, raporti esimene mm, element on mõistvus, tegemist ei ole üldsõnalise raportiga, mis Äh, vaatab mööda konkreetsetest probleemidest. seetõttu ma tahaksin küsida teie arvamust mm, kolme väga laia valdkonna kohta, mis meile muret valmistab ning mida peaks äh, uurima. kõigepealt ma tahaksin arvesse võtta äh, seda, mida on juba tehtud, mis puudutab Afganistani strateegiat viimase kaheksa aasta jooksul peale selle, seda, kui kahe tuhande esimesel aastal oktoobris sekkuti. välismaine tsiviilsekkumine äh, ma pean siin silmas äh, just äh, abi andmist peamiste doonorite poolt, see tähendab USA, Euroopa ning ka Jaapan ja teised riigid. ma püüaksin äh, veidi eelmiste sekkumiste valdkondi hinnata äh, ning äh, need on valdkonnad, kus meil õnnestus toota positiivseid tulemusi ja neid ka, need ka, kus ei õnnestunud. see näitab, et me peame rohkem seda analüüsima. kuna meie tegevuse mõju ei ole olnud piisav täna hommikul Afganistani suursaadik Brüsselis äh, tuli Afganistani delegatsiooni juurde ning andis meile ülevaate rahvusvahelise abi seisukorrast ülevaate, äh, mida arvavad sellest siis Afganistani valitsus ja ka Afganistani inimesed, see on murettekitav. ja ma, sellepärast ma tahaksingi, et raportis oleks ruumi ka selle vaate jaoks, mitte ainult doonorite vaatenurgast seda ähm, küsimust käsitleda, vaid et oleks kaasatud ka Afganistani ametivõimude ja inimeste arvamus. viimased ei ole rahul sellega, kuidas rahvusvahelist abi antakse suursaadik viitab sellele, et abi andmisel on väga suur korruptsiooni ja raiskamise element aga ma tahaksin raportisse kaasata ka selle, kui suur raiskamine ja korruptsioon on abi andmise ketis. Euroopa Liit on andnud äh, üks miljard eurot aastas Afganistani mm, abiks ning äh, tegemist on äh, väga suure mm, summaga umbes. umbes viisteist protsenti mm, iga-aastasest Afganistani eelarvest oleme me siis andnud ja seetõttu on väga oluline küsimus, äh, milline on selle abi mõju? Äh, ma tahaksin, et selles aruandes äh, me mm, puudutaksime ka moonikasvatuse vähendamist ja põhjust, põhjust, mikspärast äh, Afganistan on meile nii oluline ka, on see et, et üheksakümmend viis protsenti heroiinist ja morfiinist ning opiaatidest, mida eurooplased tarbivad, on pärit just Afganistanis. ja seetõttu äh, ma tahaksin seda probleemi mm, rõhutada äh, ja tõsisel viisil äh, käsitleda sest Afganistani narkootikumide tegevuskava ei ole piisav ma tahaksin, et see aruanne kajastaks just äh, moonikasvatuse mm, peatamist. ma olen äh, palunud ÜRO narkokaubanduse agentuuril mm, seda küsimust äh, lahendada ja just tänased rahandus, rahanduslikud vahendid selle probleemiga tegelemiseks on väga suured, eriti võrreldes just aastatetaguse ajaga. ja see küsimus vajab analüüsimist. viimane küsimus puudutab koolitamist ja Afganistani politseijõudude koolitamist. uus Ameerika Ühendriikide Afganistani strateegia püüab keskenduda rohkem Afganistani politseijõudude koolitamisele ja seda suures ulatuses. täna kuulisime uudistest äh, seda, et äh, president Obama hakkab äh, seadma sisse ajaraamistikku, mm, millal tsiviilstrateegiat Afganistanis peaks rakendama mm, politseijõudude koolitamise kohta ma just tahaksin väga teie arvamusi teada aga ma olen ka avatud äh, teistele ettepanekutele, aitäh! Now, il primo intervento è quello richiesto dal collega Thaler. Prego. Kolleeg Thaler, palun. tänan, esimees ma usun, et see arutelu on ülimalt äh, tähtis ja ma tahaksin tänada raportööri tema Polsa algatuse eest. see on oluline, kuna ühelt poolt saab nüüd Euroopa Liit võimaluse defineerida oma ühist välis- ja julgeolekupoliitikat ma usun, et me oleme nüüd äh, Washingtoni järginud äh, juba kaheksa aastat, neil olid omad põhjused selleks, mis nad tegid, nad tekkusid kahe tuhande esimesel aastal, selle riigi arengusse nüüd kaheksa aastat on äh, möödunud ning tulemusi nad saavutanud ei ole. kaheksa aastat, see on kaks korda pikem aeg kui Teise maailmasõja kestus me oleme nüüd asja arutanud ja on selgunud, et iga kuuga Talibani võitlejate arv suureneb, mida rohkem koalitsioon saadab sinna oma vägesid, seda rohkem Talibani sõdureid me toodame, see on paradoks ja senine strateegia ei ole olnud edukas, nii et uus Afganistani strateegia, just seda meil ongi vaja. meil on vaja mõistlikku, ratsionaalset äh, lähenemist ja intelligentset lahendust, et äh, tõmbuda tagasi Afganistanist. meil tuleks ka integreerida kõigi jõud, kes ei lange just äh, ekstremistide definitsiooni alla. meil tuleb anda Afganistani inimestele võimalus ise oma riiki valitseda, ma arvan, et see on väga oluline. tähtis on see, et Euroopa Liit paneks paika oma strateegia ja sellest siis ka lähtuks, ükskõik kui kaua kulub äh, ameeriklastel saamaks aru, et seda sõda ei ole võimalik võita. vabandust, kolleegid, annan teile teada, et umbes kümne minuti pärast äh, tõlgid lahkuvad. paljud äh, kolleegid soovivad sõna. ma tahaksin, et kõik saaksid sõna, aga siis äh, tehke tõesti niivõrd lühidalt kui võimalik. härra Salafranca, palun selles vaimus. Es... tänan, esimees. ma tänan raportööri selle dokumendi eest meil tuleb sellele probleemile läheneda globaalselt meil on siin võitlus terrorismi vastu käimas, aga samas tuleb tagada stabiilsus seal riigis. president Obama ütles kolm kuud tagasi äh, avalduse, ta võttis vastu ka otsuse pärast seda, kui ta sai pessimistlikke andmeid äh, väejuhtidelt ja praegusel hetkel on tõesti olukord väga negatiivne, kui vaadata seda, kuidas läheb ISAF-i jõududel Afganistanis. Afganistani rahvas näeb ISAF-it rohkem okupeerijate kui vabastajatena ja meil nüüd tuleb mõelda järele selle üle, milline peaks olema Euroopa Liidu strateegia. Te mainisite arve, need on uskumatud, ettekujutlematud, aga ISAF-i ja USA vägede tegevus on tõesti andnud väga nõrga tulemuse ja rahvusvaheline üldsus peaks järele mõtlema selle üle, kuidas siis ikkagi oma jõude kasutada ja kuidas neid mitte raisata seal riigis. me peame tegema kõik, ähm, et sellest äh, olulisest konfliktist tõesti üle saada. härra Kutera? Ah, suur aitäh, ma olen väga tänulik äh, raportöörile selle huvitava sissejuhatuse eest ma nõustuksin selle ülevaatega üldistes, üldiselt. Afganistanis tuleb kõigepealt lähtuda sellest topeltvastuolust. ühest küljest on Euroopa Liidul väga palju vahendeid, mida kasutatakse Afganistani aitamiseks. tegemist on väga suure summaga, aga teisest küljest on liitlaste strateegiaid väga raske muuta siin on veel üks vastuolu. nimelt ühtne lähenemine on see, millega kõik nõustuvad. aga tegelikult me lihtsalt äh, lahendame olukorra nii, et saadame rohkem jõude Afganistani ja seetõttu peaks Euroopa Liit siin panustama. selle asemel, et reaalsuse ees silmad sulgeda, loomulikult president Obama strateegia saab olla, on, otsustab selle, mis juhtub järgmise, järgmiste kuude jooksul, aga Euroopa Liidul on siin võimalust ka panustada. Euroopa Liit saab olukorda Afganistanist muuta ja seda tehes rohkem mitmetes valdkondades. tegevuskava on oluline aga ma arvan, et just sisemiselt saaksime ka ühtsemalt tegutseda. härra äh, raportöör peaks vaatama ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika lähenemise üle. selle tulemused on väga head olnud. ma arvan, et me peaksime me mõtlema, et missiooni pikendataks ja laiendataks ka justiitsvaldkonda. aitäh! Chcę podziękować sprawozdawcy za tezy, które Äh, tahaksin ka tänada raportööri. väga vajaliku Afganistani strateegia valguta-, valgustamise eest. Ähm, esimene küsimus on, et kui kaua äh, see kõik võtab, äh, hoolimata sellest, et USA on lubanud rohkem jõude saata Afganistani ning liitlased on ka sama lubanud, aga president Karzai on ka Talibani üles kutsunud äh, läbirääkimisi alustama. ja ma mõtlen, kas seda ei võiks ka kaasata raporti teksti. et milliseid samme peaks astuma selleks, et julgustada neid osapooli, kes täna relvi kannavad, et nad selle asemel hoopis äh, läbi räägiksid. kolleeg Lüüsing, palun. ka mina sooviksin tänada raportööri ja samas mainida ühte aspekti, mis siin ka juba tõusetus, aga mida minu arvates tuleks raportis veelgi täpsemalt käsitleda ja siin räägin ma just kuludest. kaks kuni kolm miljardit äh, dollarit äh, on nüüd äh, põhimõtteliselt äh, teatud määral konfiskeeritud, samas äh, eelarve Afganistanis äh, on veelgi väiksem. ühesõnaga, kui me välja tõmbume riigist, siis tekib olukord, kus äh, põhimõtteliselt politseiaparaat hakkab kodanikelt raha välja pressima, nii et siin tuleb siis äh, perspektiiv ikkagi paika panna ja konkreetne küsimus, et kui palju Euroopa Liidu ametnikke on EUPOL-i raames Afganistanis ja millal saavutatakse ülempiir viissada ametnikku ja kas me plaanime neid sinna veel rohkem äh, saata, nii äh, nagu Euroopa välisministrite nõukogu on äh, nõudnud ja kuidas see töö seal neil kohapeal välja näeb ja kas on õige see, et äh, viissada politseiametnikku saadetakse veel Afganistani ja kuidas nad hakkavad koostööd tegema NATO-ga? kolleeg Vaigel. kolleeg Vaigel, palun. mislim, da je vojna v Afganistanu traja že dovolj dolgo. ma arvan, et Afganistanis toimuv sõda on juba liiga kaua kestnud meil on inimesed, eh, kes on kogenud oma alal, eh, inimesed, kes, eh, kellel on kodanikuühiskonna kogemus, sõjaline kogemus ja selle asemel, et nemad oma kogemusi jagaksid, on meil uued projektid. ja need uued projektid ainult viitavad selleni, sellele, et sõda kehtib, kestab edasi. ja selles sõjas võitjaid ei ole, selle asemel on kõik kaotajad ja nii saan ma aru ka äh, president Obama viimasest äh, taktikalisest äh, väljaütlemisest. mulle tundub, et see initsiatiiv ei vii meid õigesse suunda. seetõttu uus Afganistani kriisile lähenemine on väga tervitatav. ma tervitan ka ar kolleeg Arlaki initsiatiivi ja ma arvan, et me peaksime kindlasti arvestama lisaelementidega Egiptuse välisminister ütles eile, et Afganistanil ei ole olnud kunagi keskvalitsust kogu oma ajaloo jooksul, aga, aga nüüd tahame me keskvalitsusega riiki üles ehitada. ja Afganistani rahvas ei taha sellist valitsust, nad ei vaja seda ning see on nende traditsioonidega vastukäiv. ma peatun siinkohal, härra esimees, ning ma tervitan uut Afganistani lähenemist e. Kill Nielsen. Okay, well, very brief. härra Tanok, palun. palju edu teile, härra Arlaki, ma arvan, et esimene fraas ütleb kõik, et Afganistani ja Pakistani suunal midagi muuta on suur väljakutse, see on täielik tabu. kahe tuhandendate aastate alguses me töötasime selles komisjonis täpselt samadel teemadel ja midagi eriti ei ole muutunud aga äh, Taliban on nüüd piiri mõlemal poolel ning ma arvan, et Pakistan on aina suurenev probleem. Pakistani valitsus näeb vaeva, et äh, džihadiste oma territooriumil kontrolli all hoida. Äh, sõjaväge on väga kaua kasutatud ka selleks, et Pakistani piiri toestada. Eh, seal on täielik kaos, sellepärast et eh, ei ole mõtet Talibani vastu eh, tankidega minna. Need on väga tõsised probleemid. ma nõustun teiega, et narkokaubandus on väga suur küsimus. Ku-, viis kuni kuus aastat tagasi mm, öeldi, et Afganistanis võiks tõesti äh, Mm, mooni äh, kasvatuse lõpetada ning äh, selle asemel Afganistani inimestele lihtsalt raha anda. Äh, täna USA poliitika on viia mm, jõuüksusi Afganistani juurde ja ma loodan, et see toob edu. aitäh, härra Tannuk! loomulikult peame välja pääsema Afganistani lõksust, millesse viis meid George Bush, millal aga ma arvan, et me peame tähtajad kindlaks määrama afgaani rahva endaga ning kaasates eelkõige just sellesse äh, Afganistani kodanikuühiskonna, mis on noor ja haavatav, aga siin pean eelkõige silmas just naisteühendusi Afganistanis. ma arvan, et me peame nendega konsulteerima. härra Arlatši raporti kohta tahaksin öelda paar asja. oluline on tegeleda äh, abi Äh, jätkutööga, sest äh, on oluline äh, näidata üles eeskuju riigis, kus inimõigusi rikutakse juba niivõrd ammu. narkokaubandus, tahaksin siin tõstatada ühe aspekti, mida võiks lisada võib-olla raportisse narkomaanidele antav toetus Afganistanis. paljud afganistanlased on ise narkotarbijad narkomaanid ning neil on samuti vaja abi ning toetust. seejärel politsei, politsei palk loomulikult äh, peab äh, tagama, et äh, Afganistani politsei on aus ning ei ole korrumpeerunud, nii et palkade küsimus on oluline. ning lõpuks tahaksin mainida veel midagi, mida tõstatasin Afganistani delegatsiooniga kohtumisel on oluline rõhutada, et on üks naine, kes juhib ühte piirkonda Afganistanis, see on Pamiri provints, tegemist on suurepärase naisega, esimest korda juhtus see, see juhtus esimest korda selle riigi ajaloos ning ma arvan, et me peaksime selle naisega koostööd tegema. aitäh, raportöör Arlatši, palun pöörake nendele kommentaaridele tähelepanu